selle vastu ei ole, kõik entusiastlikult noogutavad, seega on sellega uus päevakord kinnitatud ja tuleme nüüd Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise järelduste juurde, Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused. ja tervitan siin ülemkogu presidenti härra Van Rompuyd ja komisjoni presidenti härra Barrosot, tere tulemast meie kotta ja kõigepealt annaksin sõna president Van Rompuyle, palun Uh, lugupeetud president austatud kolleegid viimased kaks aastat on pidanud euroopa liidrid äh, langetama äh, raskeid ja mõnikord ka valulisi otsuseid et euroala stabiliseerida see oli hädavajalik ja me praegu hakkame nägema et pingutused olid seda väärt finantsstabiilsus on vajalik eeltingimus, aga peab tunnistama, et äh, sellest üksi ei piisa, me peame tegema midagi enamat, me peame tegema enamat, et soodustada majanduskasvu ja parandada tööhõivet. sellepärast äh, koostasime Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, laiendatud Europakti äh, ja nii edasi majanduskasv ja tööhõive on kogu aeg meie mõtetes ja märtsi ülemkogul keskendume me struktuurilisele kasvule ja muuhulgas äh, suuremates osades liikmesriikides kahe tuhande kümnendal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, meie majandustes, äh, majandused ka kasvasid. aga meie mitteametliku ülemkogu käigus keskendusime tõesti majanduskasvule, töökohtade loomisele ja lõpuks võtsime vastu ka stabiilsusmehhanismi asutamise asutamislepingu lõppteksti äh, ja ähm, viisime lõpule Majandus- ja Rahaliidu stabiilsuse koordineerimise ja juhtimise leppeteksti. Äh, me nimetame seda kasvusoodsaks äh, fiskaalse konsolideerimise ja majandus- ja säästliku töökohtade loomise plaaniks, me tahame investeerida koolitusse, haridusse, teadusuuringutesse, arengusse, rohelisse taristusse. me tahame oma konkurentsi, ettevõtet muuta konkurentsiettevõtet, konkurentsivõimelisemaks. kasvustrateegia hõlmab erinevaid elemente pikemas perspektiiv, pikemat perspektiivi ja lühemat perspektiivi, majanduslikku konkurentsivõimet, tööhõivepoliitikat, liikmesriikide pädevusi, Euroopa Liidu tasandi pädevusi. meie keskendusime oma töös kolmele prioriteedile. kõigepealt töökohtade loomine noortele inimestele eelmisel nädalal sain kirja Euroopa Noortefoorumilt. Euroopa Noortefoorumi esindajad kirjutasid mulle, et kriisi ajal, majanduslike kärbete ajal äh, noortel inimestel pole vaja ilusaid sõnu, vaid äh, märgatavaid investeeringuid ja seetõttu me peame kasutama ära olemasolevaid Euroopa Liidu vahendeid, et äh, luua praktikasüsteeme ja aidata noortel ettevõtteid luua. tööhõive stimuleerimine on riikide pädevuses suures osas, kuid Euroopa Liidu tasandil on võimalik koostööd teha ja seda me kavatseme ka teha. kõikidel liikmesriikidel peavad olema oma tööhõiveplaanid, need peavad olema osadeks liikmesriigi reformikavadest. teine prioriteediks meile on aidata väikesed ja keskmise suurusega ettevõtteid, aidata äh, neil äh, võimaldada neile juurdepääsu krediidile, toetada töövõtjaid, vähendada bürokraatiat. ka Euroopa Keskpanga hiljutised algatused olid kasulikud ja aitasid meil krediidikriisi ja majanduslanguse süvenemise ära hoida. ja kolmandaks prioriteediks on meie turg, meie ühtne turg. me tahame lõpule viia meie digitaalarengu tegevuskava ja luu-, võtta meetmeid, mis aitavad meil töökohti luua ja majanduskasvu soodustada. otsustasime ka turgude avamise osas tähtaegade üle ja pikk, lühikeses perspektiivis euroala usaldusväärsuse tõstmine sõltub ka ettevõtete ja tarbijate usaldusest, nii nagu kahe tuhande viiendal aastal euro valuut-, kursi alandamine äh, võib aidata eksporti suurendada ja see aitab äh, eksporte suurendada. meie tahaksime anda öö, äh, oma otsustega lootust jätkata tööd märtsis ja juunis tulemuste saavutamine võtab aega, kuid meie tegutseme otsusekindlalt ja Taani eesistuja kindlasti ka. ja nüüd, mis puudutab aluslepingut see pakub teile huvi ja me jõuame sellega kaheaastaste arutelude ühe peatüki lõppu. olen siin kojas korduvalt öelnud, et meil on vaja euro algamisest saadik saati uute, uut juhtimisstruktuuri ja viimase kahe aasta arutelud on seda näidanud, me oleme viimasel kahel aastal võtnud vastu reforme, reformideks on vaja vastutust ja solidaarsust. reformide hulka kuulub ka majandus, majanduse juhtimise kuus pakett, mis on nüüd üks meie majanduse juhtimise arhitektuuri osadest meie lepinguga kaasneb rohkem vastutust, parem järelevalve, kõik riigid, kes ratifitseerivad selle, on valmis võlaabivahendid oma õigusesse sisse viima eeldatavalt äh, põhiseaduse tasandil ning tagama ka selle rakendamise. see võlapidur äh, suurendab meie usaldusväärsust ja see on usaldusväärsust soodustava meetmena väga oluline. tegemist on ka olulise sammuga, mis viib meid lähemale fiskaalse ja majanduslike integratsioonini ning tugevama juhtimiseni euroalal. see aitab äh, meie fiskaalse stabiilsuse ja riigieelarvete kasvu äh, väljavaateid parandada. leping eeldab äh, leping toob endaga kaasa ülemäärase riigieelarve puudujäägi välistamise tulevikus vastasel korral tuleb ülemäärase riigialve puudujäägi menetlust rakendada, seda me ei suutnud sisse viia kuus paketi puhul, aga see aitab meie tegevusele usaldusväärsust lisada. tegemist ei ole keskendumisele, keskendumisega kärbetele. me tahaksime oma riigieelarvetes saavutada paremat tasakaalu ja nii, et see oleks rohkem tuludele keskendunud ja see tähendab seda, et üha rohkem äh, riigi kuludest kulutatakse teenustele liigne riigieelarve puudujääk on meie sotsiaalmudelile ohuks. enamus liikmesriike nõukogus ja Euroopa Parlament soovivad, et me tegeleksime selliste küsimustega lähtuvalt olemasolevatest lepingutest ega võtaks äh, vastu uusi lepinguid, aga selles osas puudus üksmeel. meil puud-, polnud mingit muud valikut, kui otsustada praeguse alternatiivi kasuks, äh, kuid mina äh, kannan isiklikult hoolt selle eest, et uued sätted oleksid võimalikult äh, sarnased olemasolevate lepingute omadega. meie eesmärgiks on lihtsalt tugevdada meie liitu Äh, seda tegin ma ka siis, kui võtsime vastu laiendatud euroala pakti ja loodetavasti õnnestub äh, meil see leping äh, lõimida tulevikus Euroopa aluslepingutesse. mina isiklikult olen huvitatud sellest, et liit oleks võimalikult ühtne, samas aga ma mõistan, et euroalal on oma eripärad ja kõik riigid, kes ratifitseerivad selle riigi, osalevad euroala tippkohtumisel äh, siis, kui räägitakse euroala eeskirjadest äh, ja konkurentsivõimest äh, ja peaaegu kõik riigid kirjutavad alla äh, sellele lepingule ja kohe, kui kaksteist euroala riiki on selle ratifitseerinud, see jõustub. ma tahaksin tänada parlamendi esindajat Elmar Brokk Roberto Gualt-, Roberto Gualtieri ja Kiefer Hofstadt, ma tänan teid teie töö eest, parlamendi vastupidavus ja äh, parlamendi rõhuasetus olemasolevatele aluslepingutele olid vägagi teretulnud ning aitasid äh, meil tagada põhielemendid selles uues leppes. Äh, lisaks fiskaalkokkuleppele viisime me ka lõpule arutelud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu üle, mis äh, see viiakse lõpule sel nädalal, jõustumise ajaks on ette nähtud juuli kaks tuhat kaksteist ja meie alaline tulemüür aitab meil äh, Noh, suurendada usaldust euroalale ning kaitsta euroalat ja teie parlamendil on täielik järelevalveõigus, nii nagu ma juba ütlesin oma kahekümne teisel märtsil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal saadetud kirjas, mille saatsin teie raportöörile. nii nagu me detsembris kokku leppisime, vaatame me üle, kas ressursid on piisavalt lähtuvalt meie päästefondidest, ERSF ja ESM ja lõpetuseks, hoolimata sellest, et see polnud meie päevakorras, rääkisime me ka kolmest kiireloomulisest välispoliitilisest küsimustest. välisasjade nõukogu võttis kahekümne kolmandal jaanuaril vastu tugevad järeldused, efektiivsed meetodid, meetmed Iraani vastu, nii nagu välisministrid eelmisel nädalal otsustasid, äh, oli teemaks, äh, me avaldasime äh, õudust selle režiimi käitumise üle ja kutsusime ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid üles astuma vajalikke samme selleks, et repressiivne tegevus lõpetada. pärast meie ühist tegevust Liibüas on see oluline samm. me samm-sammult saavutame edu meie äh, fiskaal- ja majandusliidu lõpuleviimises. Äh, need sammud on väikesed, kuid äh, edu on saavutatud ja nii otsustati ka Euroopa Ülemkogu käigus. meie tee liigub õiges suunas ja toob meile rohkem lootust. suur tänu, härra Van Rompuy, nüüd komisjoni nimel saab sõna komisjoni president Barroso, palun. President, president of the European Council distinguished members of the European Parliament. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud äh, Euroopa Ülemkogu eesistuja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. Äh, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu esmaspäevase ülemkogu kohtumise kahele asjaolule. kõigepealt see ülemkogu kohtumine oli esimene samm valitsuste vahel, äh, riigijuhtide ja valitsusjuhtide kohtumistest kus me tunnistasime, et finantsstabiilsusest ja distsipliinist ei piisa esitati konkreetseid ettepanekuid ka tööhõivete, tööhõive parandamiseks ja VKE-de olude parandamiseks. komisjon tõi välja mitmeid olulisi mureküsimusi, mis meie kodanikele muret valmistavad, aga rõhutati peamiselt Äh, säästlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist. me oleme sellest siin parlamendis korduvalt rääkinud ja me teame, et te toetate komisjoni kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia lähenemist, me tegutseme üheskoos, aga loomulikult liikumist tuleb jätkata ja me jätkame oma tööd selles suunas. ja siis teine küsimus. Euroopa institutsioonide äh, rolli tagamine, praeguse rolli tagamine ja ühenduse meetodi tagamine uues lepingus. me oleme majandusjuhtimises nüüd äh, jõudnud uude aega, äh, Euroopa poolaasta aega ja me peame aru saama, et äh, majandusjuhtimise küsimused ja teised küsimused äh, on olulised ka Euroopa tasandil ja me peame nendega tegelema Euroopa tasandil. majandus- ja sotsiaalküsimused ei ole nüüd enam ainult liikmesriikide tasandil lahendatavad, aga kui me räägime näiteks töökohtade loomisest, siis äh, on sellel küsimusel oma Euroopa dimensioon. liikmesriikide ja kohaliku tasandi tegevusi tuleks täiendada Euroopa tasandil Euroopa majanduslikud probleemid ei ole selja taha jäänud, taastumine võtab veel aega. me peame jätkama ulatuslikku lähenemist, et äh, lahendada kriisi ja peame lähtuma meie stabiilsuse ja kasvu äh, teekaardist oktoobrist eelmisel aastal ja seetõttu oli olimine, oluline, et valitsusjuhid ja riigijuhid olid nõus sellega, et Euroopa stabiilsusmehhanism äh, käivitub juba kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulis. nii nagu me detsembris kokku leppisime, märtsis äh, vaatame, kas ressursid on piisavad äh, ESF-i ja ESM-i puhul ja me rääkisime ka ühtsest turust ja ühtse turu potentsiaalist. valitsusjuhid ja riigipead otsustasid, et ühtse turu akti tuleb ellu viia kiiremini ja kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peab olema ühtne turg lõpule viidud. ma olen veendunud, et te aitate meil teha tööd selle paketi väljatöötamisel. me teame, et Taani eesistuja on väga otsusekindel selliste eesmärkide saavutamisel ühtse turu akt aitab, tagab parema raamistiku meie ettevõtetele, aga aitab luua ka tingimused, mis äh, soodustavad ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevusest. VKE-d on olnud kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu töökohtadest eelmistel aastatel, nemad on Euroopa Liidu majanduse selgrooks. me peame äh, looma neile head võimalused äh, ja võimalused ka majandus, majanduslikuks tegemiseks väljaspool Euroopat komisjon on teinud ettepaneku garantiide kohta VKE-dele, et tagada neile parem juurdepääs krediidile. samuti äh, paluksin ma teile ärikapitali ettepaneku sel aastal vastu võtta. esmaspäeval palusin ma riigijuhtidel veel ambitsioonikamalt äh, väikeste ja mikroettevõtete puhul äh, bürokraatiat kärpida. tegin konkreetseid ettepanekuid ja tööhõive, tööpuuduse vallas äh, kõik liikmesriigid peavad vastu võtma oma tööhõive plaani äh, ja tagama, et kõik noored inimesed oleksid kas tööl äh, või, või õpingutel neli, juba neli kuud pärast oma kooli lõpetamist. meie, me oleme pöördunud, ma olen, ma olen pöördunud nende liikmesriikide poole, kus noorte tööpuudus on kõige hullem juba kirjalikult, oleme valmis eeldama kakskümmend kaks miljardit eurot äh, selleks, et äh, tööhõivet parandada Euroopas, äh, me kavatseme kasutada ära juba olemasolevaid programme Erasmus õpingute puhul, Nardo koolituse puhul ja Euros vabade töökohtade puhul liikmesriikide tööhõivekavad on kooskõlastatud Euroopa poolaastaga ja kevadisel ülemkogul anname konkreetsed juhtnöörid kõikidele liikmesriikidele. jätkame ka dialoogi tööturu osapooltega selleks, et leida parimaid võimalikke lahendusi äh, ning äh, neid äh, optimaalselt rakendada. kohtusin tööturu osapoolte esindajatega Euroopa tasandil ning ma tean, kui pühendunud nad on sellele selles tööhõi-, tööpuuduse vastases võitluses. ja veel üks oluline mm, asi, millest räägiti Euroopa mitteametlikul ülemkogul, oli Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping. tegemist on olulise elemendiga Euroopa ähm, raha- ja majandusliidu tugevdamises me saa-, oleme edu saavutamas, mitte küll nii kiiresti, kui suurem osa meist seda sooviksid, aga edu me siiski saavutame. ja nüüd oleme jõudmas selle fiskaalliiduni, nagu me soovime Euroopa Liidus näha. kakskümmend viis liikmesriiki jõudsid ka äh, stabiilsuse äh, ma-, majandus- ja rahaliidu stabiilsuse koordineerimise ja juhtimise leppe osas kokkuleppele, see on ka oluline äh, element stabiilsuse ja usalduse taastamisel. nagu te teate, meie komisjon ei valinud seda elementi, kuid äh, kuivõrd ei saavutatud äh, üksmeelt Lissaboni leppe muutuste osas, äh, oli see hädavajalik, kakskümmend seitse liikmesriiki on otsustanud, et, et kakskümmend seitse liikmesriiki selle lepingu allkirjastaksid see on vajalik selleks, et euroala ja mitte euroala liikmesriikide lõhet kaotada. Euroopa Parlament on kaitsnud oma põhimõtteid Euroopa Liidu äh, õiguse äh, primaarsust, institutsioonide rolle ja pädevusi, äh, kõikide liikmesriigide olulisus, osalemine ning olemas ja ette pandud meetmed tuleb Euroopa Liidu õigustikku lõimida viie aasta jooksul. parlamendi roll ei tohi väheneda. lepinguriigid otsustasid ühenduse meetodi kasuks ja aluslepingute kasuks lepiti kokku, et leping on so-, ei lähe vastuollu ühenduse meetodiga. komisjon on teinud kogu aeg tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja ma tahaksin teile rõhutada, kui oluline on olnud parlamendi esindajate panus meie läbirääkimistes. samas partnerluse vaimus tegutsesime me ka siis kui rääkisime aluslepingu artiklitest, oli Rehn, äh, e-, Elmar Brock, Roberto äh, Gualtieri äh, on olnud head koostööpartnerid, Martin Schulz Euroopa Parlamendi presidendina osales esimest korda sellel ülemkogul ja tema panus nendes teemades oli oluline ja on tähtis, et liikmesriigid toetavad komisjoni kahekümne kolmanda novembri ettepanekut, nõnda öeldud kaksikpaketi ettepanekut lähtuvalt meie aluslepingutest, täpsemalt äh, artiklitest kolmkümmend üks ja kolmkümmend kuus ja oluline on ka, et liikmesriigid toetavad ka täiendavaid teiseseid õigusakte, mille kohta komisjon esitab ettepaneku selleks, et tugevdada kasvu- ja stabiilsuspakti äh, ja seda Lissaboni lepingu raamistikus. Euroopa Parlamendi roll majanduse juhtimises äh, on tagatud äh, kuni, ka kuni need lepingud on meie olemasolevatesse lepingutesse põi-, lõimitud koostöö äh, liikmesriikide demokraatiatega ja li Euroopa demokraatiaga, mida väljendab see parlament, annab äh, meile otsustamiseks legitiimsuse ning võimaldab meile Euroopa Liidu jõukuse seisukohast vajalikke otsuseid äh, langetada. suur tänu teile! suur tänu, komisjoni president, nüüd Rahvapartei nimel kolleeg Tool, palun neli minutit lugupeetud äh, presidendid, head kolleegid, kakskümmend viis äh, liikmesriiki esmaspäeval äh, võtsid endale vastutuse kirjutades alla mm, eelarvelepingule ning Äh, seda selleks, et tagada tööhõive ja majanduskasv. Nad näitasid, et nad on suutsed leidma Euroopa-üleseid lahendusi Euroopa probleemidele. isegi kui kaks liikmesriiki eelistasid äh, üksi jääda, äh, siis nad tõenäoliselt kahjatsevad ise. praegu on mul kolm soovi. esmalt, et leping ratifitseeritaks võimalikult kiiresti, teiseks, et seda hakataks kohaldama võimalikult kiirelt ja kolmandaks, et lepe oleks täielikult integreeritud Euroopa Ühenduse õigusesse, nagu parlament seda soovis. daamid ja härrad, majanduskriis tähendab seda, et me peame oma harjumused üle vaatama ja et me peame kinni pidama iseenesestmõistetavatest, kuid keeruka, kuid raskesti rakendatavatest eelarvereeglitest. meil on vaja vähendada liikmesriikide mm, eelarvedefitsiiti, mis varjab tihtilugu regionaalset defitsiiti defitsiidi osa on äh, väga selge selles lepingus, aga ähm, mis puudutab eelarvet, siis siin on äh, olukord segasem. tuleb ütelda, et äh, tegemist on ühe raha kahe poolega, siin ei ole võimalik ühte vältida. on kaks võimalust tagada majanduskasv, üheks võimaluseks on kunstlik ilma homse päevata, teiseks on struktureeritud jätkusuutlik viis. esmalt on äh, esimest võimalust üritatud kasutada, on äh, kulutatud ja see ei ole meid kuhugi viinud. praeguseks on äh, kulutused piiratud võlakoormuse tõttu. teine võimalus on see, mida toetab ka Rahvapartei, see tähendab seda, et tuleb muuta meie majandus konkurentsivõimelisemaks, seda on võimalik juba teha, kallis Jose Manuel Barroso Äh, toetades rohkem siseturgu. Äh, kõik se-, seadused on vastu võetud, probleemiks on jälle see, et ei kohaldata. jällegi äh, palun, et komisjon võimalikult kiirelt annaks teada, kes neid reegleid ei kohalda ning komisjon, kes on lepingute järelevalvaja, peaks selle eest seisma. kõikidel eurooplastel on õigus, võib-olla ka prantslastel, Prantsusmaa, jah, ma tõesti ei tea, hea sõber, aga igal eurooplasel on õigus teada, millised riigid äh, mängivad mängureeglite järgi ja millised äh, peatavad ja pidurdavad äh, siseturu arengut. samuti on võimalik konkurentsivõimet suurendada, vähendades ettevõtetele kehtestatavaid makse ning äh, tõkestada selliseid makse, mis takistavad konkurentsivõimet. samuti on võimalik äh, parandada Euroopa kasutamata fondide vahendite rentaablust. me peame paremini äh, kasutama ära olemasolevaid vahendeid ning me peame investeerima sellistesse ühisprojektidesse, mis edendavad majanduskasvu ja tööhõivet. majanduskasv ja tööhõive on võimalikud tänu innovatsioonile, teadustööle, koolitusele ning investeeringutele. neljandik noortest praegu otsib tööd, meil on kohustus pakkuda neile võimalusi saada piisavalt äh, teadmisi ja oskusi, nii et nad saaksid liituda mm, ühiskonnaga. suur aitäh! suur tänu, härra Tool. nüüd kolleeg Svoboda sotsiaaldemokraatide nimel, kolm minutit, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. meediast oli võimalik täna näha, et euroalal töötuse määr on viimase kolmeteist aasta jooksul kõige kõrgemal tasemel ja mis ütleb meile nõukogu, pakub meile lepingut, mis on väljaspool ühenduse meetodit, mille eesmärk on täiesti ebaselge ja mitte keegi pole kindel, et see üleüldse kunagi jõustuda võiks ning Euroopa Liidu lõhestumine ja ebakõla läheb edasi ma veel mõtlen, et oli see naljakas äh, mõte veel Kreeka jaoks äh, kärpevolinik ametisse nimetada, kes korra Kreekas majja lööks. minu fraktsioon on selle vastu, demokraatia ja, äh, ja Euroopa kodanikke ei peaks kuidagi siin pantvangis võtma ja neile midagi ette kirjutama. olukord on sõltunud olukord on sellepärast selline, et äh, proua Merkel ütleb, et äh, Saksamaast on valesti aru saadud. ma kohati saan sellest aru, jah, Saksamaa peaks olema juhtiv rollis, sellepärast et Saksamaal läheb praegu nii hästi, kuid see ei tähenda seda, et Saksamaa peaks euroalat lõhestama, vaid otse vastupidi, peaks ühtehoidmist äh, toetama. Financial Times Saksamaa kirjutas täna, et Saksa tee ei vii mitte Euroopasse, kuigi peaks seda tegema nagu proua Merkel ütles, äh, et tal oleks vaja uut partnerit ning äh, Francois Hollande oleks võib-olla tema uueks prants-, äh, Prantsuse partneriks. me toetame seda Prantsuse presidendikandidaati, eriti tema kavatsust lepingu üle uuesti läbirääkimisi pidada ning härra Sarkozy valimiskampaania ei aita teda nagunii ning äh, kahjustavad äh, proua Merkelit ka nagunii, nii et meil oleks tõesti vaja uut lähenemist. aga ka sisuliselt ei ole asjad paigas, kui ma mõtlen näiteks sellele, mis viimastel päevadel on toimunud par-, Portugalis. Need nõukogu otsused ei aita riike ja ei aita ka turgudel stabiliseeruda meil on vaja vahendeid finantsturgudelt viia reaalsesse majandusse, seda oleks võimalik teha finantstehingute maksu kaudu. meil oleks vaja investeerimispangale anda võimalusi raha äh, laiali jagada, meil tuleb tõesti hoolitseda selle eest, et investeeringud jätkuvad. jah, äh, ülemkogu president, tõesti positiivseid signaale olete, lõppude lõpuks tegelete ka noorte tööpuudusega, kuid kas te võiksite mulle ka selgitada, miks äh, on äh, tehtud karistused siis, kui eelarve eesmärkidest kinni peeta, samal ajal aga noorte tööpuuduse vastases võitluses või kui sellega ei tegeleta, ei karistata mitte kedagi. ja lõpetuseks, härra president, tahaksin tänada president Puusekit selle eest, et ta nõudis, et parlament saaks osaleda nendel läbirääkimistel ja tahan teid ka tänada, härra president, seal osalemast suuri vigu oli võimalik äh, ära hoida. Äh, meie president äh, härra Schulz leidis ka õiged sõnad ja vajutas õigetele nuppudele, täpselt samamoodi nagu ka komisjoni president ütles. niimoodi on meil võimalik hoolitseda selle eest, et sellest segadusest on meil võimalik välja tulla ja mingid reeglid välja töötada. ja selles mõttes kallis äh, Martin Schulz, äh, teil on isegi öeldud, et meil on kahju, et teid valiti, kuid ma arvan, et need, kes Martin Schulzi poolt ei hääletanud presidendivalimistel, neil peaks nüüd olema küll kahju, et nad ei teinud, sest Martin Schulz näitas väga hästi, et tulevik kuulub sellele parlamendile. suur tänu, härra Svoboda viimaste sõnade tõttu äh, ma ei katkestanud teid ja kuulasin teid hää meelega ära nüüd kolleeg Lambsdorff on soovinud teile sinise kaardi küsimuse esitada, kas olete nõus? jah, palun. jah, kallis härra Svoboda, kas te võtaksite ka teatavaks, et needsamad riigid, mis praegusel hetkel võlakriisis on väga raskes olukorras, on ka need riigid, kus ka töötuse määr on kõige suurem, eriti just noorte hulgas, nii et äkki te oleksite nõus tunnistama, et äh, tööturud on liikmesriikide käes ja et kui ettevõtted äh, seal ei saa tegutsetud, siis on tegelikult see liikmesriikide pädevuses ja ja kolm teiseks, kas te ei leia, et Prantsuse kodanikud peaksid ise otsustama, kelle nad Prantsuse presidendiks valivad? suur tänu! mulle tundub, et vastus juba tuli, et kodanikud valivad, aga on täiesti selge, kuidas nad kavatsevad valitseda. ja kui Sarkozy juba praegu räägib sellest, mida ta pärast valimisi tegema hakkab ja sellest, et äh, tal on nüüd juba uus töökoht valmis vaadatud, siis on täiesti selge, milliseks tema peab valimiste tulemusi. teine küsimus, minu fraktsiooni jaoks töötus noorte hulgas on Euroopa küsimus. me ei suu-, saa seda aktsepteerida, töötus noorte hulgas on nii suur sellepärast, et turu turud on tasakaalust väljas ja mitte keegi pole mõelnud selle peale, et tuleks kasutada aktiivseid meetmeid. vaadake neid riike, kus töötuse määr on madal. tulge Austriasse, ma kutsun teid külla, tulge vaadake, kui madal on meie töötuse määr ja muide, see kehtib ka teiste kolleegide kohta. tõesti, noorte töötus on suureks häbiplekiks ja see on tõesti suureks häbiplekiks, millega meie ei saa nõus olla järgmisena ALDE fraktsiooni nimel härra Verhofstadt, neli ja pool minutit, palun. Uh, jah, lugupeetud president, head kolleegid, tegemist oli ülemkoguga esmaspäeval, kus arutati majanduskasvu, tööhõivet ja majanduskasvu, aga pean ütlema, et minu meelest ja siin tuleb ütelda, et hindan asju samamoodi nagu kolleeg Joseph Toll on äh, tulemuseks ainult seitse lehekülge sõnu ja he head tahet. nüüd aga oleks vaja selle kriisi keskel olles mitte seitset lehekülge sõnu, vaid meil on vaja rohkem tegutsemist. meil on vaja äh, nii Euroopa Liidu kui institutsioonide tasandil tegutsemist. kolm näidet, head kolleegid. esmalt Euroopa mm, patent, tegemist on äh, suurepärase vahendiga majanduskasvu tagamiseks tuleb ütelda, et juba üle aasta Äh, ei ole seda sisse viidud, äh, tekkinud on äh, blokaad sellepärast, et suured riigid ei jõua kokkuleppele asukoha suhtes, asukoha suhtes, head kolleegid, see on täiesti naeruväärne ja võiks isegi ütelda, et traagiline, sellepärast et vahepeal väikesed ja keskmised ettevõtted maksavad kaheksa korda rohkem innovatsiooni eest ja selle kaitsmise eest kui Ameerika äh, väikesed ja keskmised ettevõtted. ma tahaksin küsida nõukogult, kas tõesti ei ole võimalik, et eh, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa eh, ei saa kokkuleppele jõuda, võib-olla miks me seda asukohta siis Brüsselisse ajutiselt ei võiks panna? Eh, härra Kohn-Bandit seda me tegime ju kahe tuhande esimesel aastal Euroopa Toiduametiga. väga kahju on, et nõukogu, ülemkogul arutab majanduskasvu, aga ei ole võimeline käivitama Euroopa patenti. ja teine näide, teine näide, e, näide puudutab projekti võlakirju. kui palju me oleme arutanud seda siin Euroopa Parlamendis? me oleme seda küsimust arutanud aastaid ja ma tahaksin küsida, miks me homme pihta ei hakka projekti võlakirjadega? miks me peame ootama veel kaks aastat, et arutelud leiaksid aset nõukogus ja teistes äh, institutsioonides. kolmas näide. suur hulk kasutamata raha struktuuri ja teistes fondides. me võime ju koheselt muuta oma äh, Äh, määrusi. kui pannakse üks euro struktuurifondi, see tähendab seda, et ka riik peab ise panustama ühe euro, aga neil riikidel ei ole võimalik seda teha. siin ma pean silmas Kreekat ja Portugali. miks ei ole võime, võimalik koheselt muuta praegust korda? ja miks me ei saa seda kasutamata raha kasutada selleks, et abistada riike, kus on majanduslangus, seda on meil praegu vaja, meil on vaja tegutsemist ja mitte sõnu, mitte seitset lehekülge, mis on äh, meil nüüd. ja lõpetuseks ma usun, et meil on tõsine eksistentsialistlik probleem eurokriisi puhul, meil on jah, uus äh, lepe, meil on äh, fiskaaldistsipliin, meil on kuuikpakk, meil on uus lepe, aga mida me nüüd pihta hakkame kõrgete intressimääradega, mis meil ikka veel on, isegi seda pärast Euroopa Keskpanga sekkumist sellistes riikides nagu Hispaania, Itaalia, teie teate seda, kõik teavad seda siin, et kuueprotsendised intressimäärad ei ole Itaalias jätkusuutlikud, härra Monti võib teha, mida tahab, see ei ole jätkusuutlik ja Itaalia ei suuda äh, välja tulla majanduslangusest kuue protsendiga. head kolleegid, me oleme juba üle tuhande miljardi euro kulutanud eh, selle kriisiga toimetulekuks, tegemist on maksumaksjate rahaga. see ei ole eh, tulemusi aga toonud, põhjus on selles, et me oleme poolikuid meetmeid võtnud, meil on aga vaja struktuurilahendusi, see tähendab eh, seda, et võlgu tuleb jagada ja meil on vaja selleks eraldi fondi, nagu soovitasid ka eh, majandusteadlased Saksamaalt. ning eh, sõnum veel Saksamaa eh, maksumaksjatele. mitte ma-, Saksamaa maksumaksjad ei maksa selle eest me peame vaatama, kuidas oleks võimalik ära kasutada uut loodavate fondi, millest on võimalik eh, rahastada võlgade tagasimaksmist. suur tänu, härra Verhofstadt, järgmisena proua Harms Roheliste fraktsiooni nimel, palun. ja suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. lugesin lehtedest pärast ülemkogu, et eh, mõned eh, leidsid, et ülemkogu ja fiskaalkokkulepe on üheks suureks meistriteoseks kui aga vaadata, mis seal tegelikult juhtus, siis minu hinnang oleks hoopis teistsugune, sest mis siis juhtus? meil on leping. leping, mida valmistatakse ette, eks me näe, kus need ettevalmistustööd lõpevad. leping, mille eesmärgiks on see, et kehtivad Euroopa Liidu lepingud äh, leiaksid äh, rakendamist ja see leping, mis nüüd vastu võetakse, peaks olema siis nii-öelda väljaspool Euroopa lepinguid. ehk siis, et öeldakse, et demokraatiat luuakse väljaspool lepinguid ja niimoodi lükatakse demokraatia Euroopas äärealadele. kui see teie jaoks on meistriteos, siis ma tõesti ei tea, kas härra Van Rompuy ja härra Barroso, kas saan teid tõesti veel tõsiselt võtta ma tegelikult arvasin, et te olete poliitiliselt palju nutikamad kui need kõned, mida te täna siin meile pidasite ülemkogu viimasest mitteametlikust kohtumisest. tahtsin teile öelda, et äh, minu arvates on tegemist poliitilise komejandiga, ma ei usu, et äh, kodanikele see rõõmu valmistab. ma arvan, et kodanikud hakkavad üha enam aru saama, et äh, see ülemkogu komejand tõmbab neil naha üle kõrvade kõige suuremaks probleemiks on minu arvates see, et kogu selle fiskaalkokkuleppe taga olevaks analüüsiks on see, et avaliku sektori võlad on kriisi kõige suuremaks probleemiks. ja isegi kui ma pingutan, väga pingutan selle analüüsi kriisi kohta aru saada, siis mina küll ei jõua samale järeldusele. aga et meie siin räägime nüüd ainult äh, eelarvete konsolideerimisest tegelikult äh, on kriisi muutnud veel sügavamaks ja me ei räägi üldse sellest, millest me oleksime pidanud rääkima. nimelt majanduslanguse vastasest programmist äh, kriisis olevate riikide jaoks. kus see programm on? jah, siin te räägite ka väga ilusaid sõnu töökohtadest ja majanduskasvust, aga mina olen näinud, et kogu see peatükk teie ülemkogul oli kõigest mingi ääremärkus ja ma oskan ka lugeda ja arvutada, kuhu on jäänud see raha, millega te kavatsete kõiki neid lubasid, kõiki neid lubadusi ellu viia, mida te siin meile lihtsalt õhku loopisite. mina ei näe seda raha mitte kuskil. ja vaadake nüüd korraga Kreekasse, vaadake korra Portugali. nakatumisoht peaks olema nakatumisohust peaksid olema kõik teadlikud, mida on nüüd Kreekal vaja, kärpevolinikku veel ühte õudusmeedet, mille peale suruvad Euroopa tehnokraadid, mis on seal juba tehnilise valitsuse püsti pannud ja finantseksperdi Kreeka valitsusjuhi toolile pannud veel ühte kärpevolinikku. minu arvates on vaja kreeklaste lõppude lõpuks siirast analüüsi ja ja siirast lubadust parema tuleviku kohta. seetõttu on vaja meil majanduse, majanduslanguse vastast programmi, me teame, et äh, taristu, energiataristu osas oleks need programmid tegelikult olemas ja nende programmidega võiks juba algust teha. meil oleks Euroopa ettevõtteid, mis sooviksid Euroopasse, vabandust, Kreekasse investeerida. siin aga räägitakse kärpevolinikust, selle asemel, et kreeklastega rääkida Kreeka homsest päevast selle asemel, et kreeklasi julgustada, minu arvates oli tegemist tõesti väga-väga musta päevaga. mul oli häbi selle ülemkogu pärast, härra Van Rompuy, ja veel üks asi lõpetuseks. Need äh, euroalasse mittekuuluvad riigid teate, mulle nelja silma all peate veel kord selgitama, kuidas te kõike seda õigustate, mida te siin ütlesite. mina kohe kindlasti ei ole Donald Tuski kõige parem sõbranna, tema poliitiline taust on täiesti teistsugune kui minu oma. aga kui me räägime Poolast ja sellest äh, üleüldisest mõtlemisest, mitte ainult veel rikaste liikmesriikide äh, huvidest, kui me räägime suurest taustsüsteemist, siis ma arvan, et Donald Tusk võiks olla eeskujuks temaga on võimalik arutada asju, on võimalik rääkida aga sellest, milline on nende liikmesriikide roll selle praeguse äh, kaardimängu laua taga Euroopas. suur tänu! ECR fraktsiooni nimel nüüd kolleeg Kälenan, kolm minutit, palun. Um, suur tänu, härra president paistab, et meie kojas valitseb täna üksmeel, isegi kui see fiskaalkokkulepe või see kokkulepe vastu võetakse ja ratifitseeritakse, mis tegelikult ei ole veel nii kindel, kui härra Svobodal on Prantsusmaa ja teiste riikide osas õigus, siis igal juhul seda eks see kriisi küll ei lahenda. olles fiskaalkonservatiiv, peaksin mina tundma heameelt selle üle, et me siin nõuame distsipliini, tasakaalu eelarves, liikmesriikide õigustikus ja liikmesriikide põhiseaduses, aga demokraadina valmistab mulle muret see, et meie valijate äh, Äh, võimalus kulude teemal äh, osas hääletada on nüüd kadunud. me muudame siin sotsialismi nüüd äh, ebaseaduslikuks. ja see kokkulepe muudab kõik valimised suuremas osas Euroopas põhimõtteliselt tühiseks. olen vabaturukonservatiiv ja leian, et Saksamaa fiskaal- ja rahadistsipliini meetod on imetlusväärne, aga me ei saa sundida peale õiguse äh, teel oma seisukohti. Äh, kärped ei pea olema igavesed, äh, meie tunneli lõpus peab olema vaidlus, aga kui me võtame kõikidelt liikmesriikidelt võimaluse ära eurost lahkuda, siis me selle tunneli kaevame kinni, jääb pimedus ja lõputu pimedus ja paljud riigid Euroopa lõunaosas peaksid saama võimaluse anda omaenda valuutat välja ja ennast kriisist välja tuua. me peame tegema nii, nagu me jutlustame. Euroopa, kujutage ette, mida ku-, kuidas kannatavad meie riigitöötajad, kes peavad oma töökohtadest loobuma kärpimise tõttu, mida mõtlevad meie kodanikud, kui Ehm, Euroopa eelarvesse eraldatavad vahendid panevad neid kannatama. meie ei äh, käi silmaklappiga, äh, me jätkame ühtse turu idee poole pöördumist, me tahame seda edasi arendada, laiendada teenuseid äh, ning soodustada innovatsiooni. meie jaoks on oluline olemasolevate ühtse turu eeskirjade parem rakendamine ja loomulikult ühtse turu avamine oleks mõttetu, kui me seejuures ei ava oma turgusid ülejäänud maailmadele Äh, neile, sellele ma-, sellele maailma osale, kus majanduskasv on endiselt olemas, kuid paljud nendest äh, tegevustest on äh, kas pikaajalised või, või ja või keskpika perspektiiviga, aga me võime kohe ka praegu asuda tegutsema, et näidata, et oleme pühendunud majanduskasvule. selleks, et majanduskasvu soodustada, on komisjoni tööhõive direktoraat tühistada, anda õigused liikmesriikide valitsusele, loobugem tööaja direktiivist, agentuuride töötajate direktiividest, lapseootel äh, naiste töötamise direktiivist ja see aitaks meil tõesti töökohti luua Euroopas, sellepärast et me ei saa luua töökohti, kui me nendest töökohtadest räägime, võtame vastu erinevaid resolutsiooni ettepanekuid, meie, eurokraadid, Euroopa Parlamendi liikmed tegelikult ei saa mitte ühtegi töökohta luua. aga see, mida me saame teha, on koristada end teelt ja võimaldada äriettevõtetel äh, asju avastada, ellu viia ja äh, edendada, sealt tuleb tööhõive ja sealt tuleb ka sotsiaalne turvavõrk omal ajal, kui ma sain Euroopa Parlamendi liikmeks, me rääkisime Lissaboni päevakorrast, selle eesmärgiks oli muuta Euroopa kõige suuremaks, kõige dünaamilisemaks teaduste põhilise, põhiseks majandusruumiks kogu maailmas ja nagu äh, Sarah Palin oleks teile öelnud, äh, how is that working out for you, et noh, kuidas see teile meeldib? järgmisena saab sõna kolleeg Piski kuue fraktsiooni nimel, palun härra Piski suur tänu, härra president, kallid kolleegid. finantsturgude liberaliseerimine on toonud turgudele arengud, mida siiamaani pole võimalik olnud kontrollida. radikaalsed meetmed spekulatiivsete tehingute vältimiseks turgudel võivad kriisi vähemalt summutada. aga selle asemel näeme, et vastu võeti fiskaalkokkulepe, millega veel kord ühepoolseid äh, kärpemeetmeid äh, äh, suurendatakse. selline lähenemine ja eelarvete vähendamine on midagi, millega minu fraktsioon ei suuda nõustuda. isegi Rahvusvaheline Valuutaliit on, Rahvusvaheline Valuutafond on selle hukka mõistnud. finantskuru Soros on öelnud, et see toob endaga Euroopas kaasa äh, deflatsiooni toetava spiraali võlakirja, äh, võla, võlad on nüüd paika, on nüüd kivisse raiutud ja kui neid ei vähendata, siis Euroopa Komisjonil ja kontrollikojal on võimalik riike karistada, see on absurdne ja riigid kaotavad oma kõige tähtsama õiguse, nimelt õiguse koostada oma eelarvet. on ikka veel täiesti vastuvõetamatu, et äh, probleemsetele riikidele abi andmine toimub ainult fiskaalkokkuleppe kaudu. sellega rikutakse Euroopa Liidu kõige tähtsamat põhimõtet ja see ohverdatakse finantsturgudele. vasakpoolsed võitlevad selle poliitika vastu, meil on vaja jätkusuutliku kasvamise äh, Äh, pakti, tööhõivepakti, meil on vaja avaliku sektori programme investeeringuteks keskkonnaküsimustesse ja haridusse ja meil on vaja demokraatlikku sõnaõigust Euroopa Parlamendile ning kodanikele. lepingut, leping tuleb panna rahvahääletusele või vähemalt tuleb rahva käest küsida nende arvamust, suur tänu. suur tänu, härra Biski ja järgmisena saab EFD fraktsiooni nimel härra Farage sõna. Congratulations everybody. David avaldan mõistust kõigile, David Cameron valmistas teile muret, te arvasite, et ta on euroskeptik, aga ei, ei, te rääkisite temaga ja tõeline David Cameron ilmus taas lavale, ükskõik mis siis äh, juhtus äh, selle vetoga. vetosid enam ei ole, eks ole. tõesti, härra Cameron nüüd aktiivselt toetab äh, seda täiesti häbiväärset kokkulepet, seda plaani, millega kavatsetakse hävitada ja häbistada liikmesriike, kes ei suuda teie germaanilise, germaani lähe, lähenemise standarditele vastata. Saksa finantsministeerium esitab ettepanekuid, et Euroopa äh, voli, volinikud ja Euroopa komisjonid äh, Ateenas riigi juhtimise üle võtavad Äh, mina mõtlesin, et äh, tegemist on naljaga, kui ma seda kuulsin. ma kujutasin ette, et te ütlesin, et isegi nii sügavale ei saa isegi Euroopa Liit langeda. aga jah, see oli muidugi positsioon, seisukoht, mida esindati läbirääkimisel. nüüd siis äh, räägitakse dimo-, dimo-, diplomaatiast püssi ähvardusel. üheksateistkümnes sajand valitseb meie ümber. Kreeka öö, ei ole enam midagi muud kui koloonia ja see on tõesti üks, on lihtsalt üks suur viga. Kreeka ei ole mingisugune pankroti äärel ettevõte, kus äh, peakontor peab ohjad enda kätte võtma. Kreeka on rahvas, kellel on oma hing, oma uhkus, oma ajalugu. jumal halastage nemad, omal ajal leiutasid demokraatia ja nüüd nad kannatavad. Nende noorte hulgas valitseb tööpuudus viiskümmend protsenti, härra Van Rompuy. Nad on euroala liikmed. Teie põhjustate selle äh, kannatuse nendes riikides ja teie muudkui lobisete edasi töö, töökohtade loomisest ja majanduskasvust, mis kunagi teoks ei saa pidage meeles, need inimesed elavad häbiväärsetes tingimustes, nad on masenduses, nad on aetud masenduse äärele ja masenduse äärele aetud inimesed astuvad masenduses inimeste samme. ja nagu härra Barroso teab, Portugali ootab ees sama saatus järgmisena suur tänu ja nüüd saab sõna rahvasaadik Brons mitteühinenud saadikute nimel, palun. Not... suur tänu. Äh, härra Cameron ütles, et ta ei kaitse et ta ei toeta seda, et Euroopa institutsioone sunnitakse fiskaalpoliitika kokkuleppeid toetama. Äh, ta loob, ta äh, pidi tunnistama, et ta ei saa seda ära hoida artikkel kaheksa äh, lepingu projektist äh, ütleb, et kasutatakse artiklit äh, meie Euroopa Liidu toimimise leppe artiklit kaks, seitse, kolm ja seal on tõesti öeldud, et Euroopa Kohtul on jurisdiktsioon, kui tekib liikme, liikmesriikide vahelise probleemi olukorda ja kuid samas Euroopa Kohtul ei ole tegelikult pädevust rakendada trahve ja samuti ei ole kohtul pädevust otsustada ülemäärase eelarve puudujäägi üle lepingu projekti artikkel kaheksa äh, ütleb, et komisjon võib teha ettepaneku tegevuse kohta, aga see ei ole samas äh, alusleping ja seetõttu äh, pädevus tegevuseks puudub. artikkel kakssada seitsekümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingust äh, näitab, et äh, komisjonil tegelikult puudub äh, algatamisõigus, komisjonil pole tegelikult mingisugust õigust selle kokkuleppe äh, mustandi puhul ja komisjon võib otsustada, kas riik on kokkulepet eiranud või mitte, aga mingisuguseid sunnimeetmeid langeda ei saa. kui euroala liikmed tahavad kokkulepet, mis äh, jõustuks täielikult, on neil vaja uut aluslõpet, millega tuleks nõustuda ühehäälselt. ja minu meelest oleks katastrofaalne, kui Ühendkuningriik nõustuks sellise meetmega. see muudaks euroala riigid äh, orjaks, kuid tulevikus muudaks see orjaks meid kõiki vabandust, ma ei näinud teie sinist kaarti. kellele te soovisite küsimuse esitada, härra Pütikhofer? härra Pütikhofer räägib ilma mikrofonita, aga vist härra Farage'ile, sest ta rääkis siin praegusel hetkel Saksamaa Hitleri aegsetest äh, sõja sõjaväejuhtidest ja ma ei ole nõus, et siin, mina sakslane ei ole sellega nõus, et siin räägitakse midagi sellest, sellepärast et Berliinis mitte keegi ei pane ametisse natsionalistlikke äh, sõjaväejuhte, see on vihavaenu õhutamine Euroopa riikide ja rahvaste vastu ja teie peaksite hoolitsema selle eest, et midagi sarnast siin kojas enam ei korduks. mõned ütleksid, et tõesti äh Ühendkuningriigi pühapäeva ajakirjanduses kasutatakse selliseid sõnu, aga kui te räägite viha õhutamisest, siis vaadake, mida selle Euroopa projekti käigus tehakse. Saksa ajalehed materdavad itaallasi, sest nad on olnud hargpüksid, materdavad kreeklasi, et nad on kasutud ja laisad. Itaalia ajalehed jällegi äh, häbistavad Saksamaa liidreid, äh, kes kannavad äh, ja kujutavad neid natsivormides. see, selle projekt see projekt, mis pidi meid kõiki rahus ja harmoonias ühendama, tegelikult lõhestab meid, toob tagasi natsionalistliku poliitika ja kui üks riik, keda ma tegelikult materdasin oma kõnes ainsana, oli Ühendkuningriik, sellepärast et see, kuidas meie käitusime Kreeka suhtes üheksateistkümnendal sajandil, oli ka häbiväärne den Nationalismus in diesem Hause. Natsionalismi propageerimine siin kojas on äh, millegipärast populaarne nende hulgas, kes oma töökohtade juurde panevad ka oma riigilipu ja minu teada kuulute ka teie sinna hulka, ütleb härra president. järgmisena saab sõna härra Brock, palun. sõna saab kolleeg Brock. sõna saab härra Brock, teie istuge maha, istuge maha ma kutsun teid korrale, istuge maha. ma kutsun teid korrale, sa rahvasaadik Farage, juhul kui te mulle ei allu, siis äh, toimetatakse teid siit kojast välja ja sõna saab härra Brock. härra president, härra nõukogu president, härra komisjoni president, kõigepealt tahaksin tänada tahaksin tänada, et härra Barroso ja härra Van Rompuy ning Rompuyd, te ning nende kaastöötajaid, sellepärast et läbirääkimismeeskonnaga olid meil väga head suhted. Nad toetasid Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskond. meie ei tahtnud seda lepingut, meie tahtsime ühenduse lepinguid, kuid Ühendkuningriigi käidumise tõttu polnud see võimalik, sellepärast et nemad, nimelt te, tegid tingimuse, et me ei tohi finantsturgu reguleerida. kuidas meil on võimalik finantsturgu mitte reguleerida, kui meil on siin see kasiinokapitalism ja sellepärast me pidime tagasi lükkama kõik selle, mida Ühendkuningriik nõudis ja kui ma nüüd kuulen nendest ringkondadest, et me kasutame siin mineviku keelt, et Euroopa Liit tõi vabaduse ja rahu sellele mandrile, sellise, mida pole kunagi varem näinud ja ma tõesti ei lase siin mingitel tüüpidel seda kõike lõhki teha lugupeetud daamid ja härrad, selle lepinguga on võimalik võlapidur sisse seada ja meil on võimalik see teha ka karistused. praeguse lepinguga polnud see võimalik, kuid me peame hoolitsema selle eest, et see jääb ainult selle lepingu juurde ja kõik muu läheb siiski ühenduse õigustiku alla ja seda meil oli võimalik suure toetusega ka teha. meil on ühenduse reeglid, kõike seda tehakse ühenduse õigustiku kaudu ja Euroopa Parlamendi kaasotsustusõigus jääb püsima ning president Barroso, me palume, et te hoolitsete ka selle eest, et tehakse ka ettepanekuid vastavate mõtete elluviimiseks, mitte ainult selle kaksikpaketi puhul, vaid ka majanduskasvupaketi puhul, et me saaksime seda konkreetselt teha. Kreekal on vaja näha valguskiirt, lootuskiirt, nad peavad nägema, et töötatakse tuleviku nimel. meil on vaja eelarvedistsipliini, meil on vaja struktuurimuudatusi nendes probleemsetes riikides. meil on vaja need tõkked ära kaotada, mis põhiliselt on riiklikel tasandil paika pandud, kuid me peaksime kasutama võimalusi ka Euroopa tasandil, kui ma näen, et kuusteist miljardit eurot on Kreekale ette nähtud, kuid Kreeka pole võimeline projekte kirjutada selleks, et seda raha kasutada, siis tuleb Kreekat vahendada. issand jumal, neid riike tuleb aidata selleks, et neil oleks võimalik oma administratsioon tööle panna ja niimoodi majanduskasvu toetada, sellest me täna siin räägime. ja proua Merkel on see, kes nõuab distsipliini struktuurimuudatuste ja majanduskasvu eest, kui teie siiamaani pole seda aru saanud, siis ma ütlen teile seda, teie siin lõhute distsipliini ja tulevaste põlvkondade elu rikute te niimoodi ära, muide ka seda tuleb teile siin täna kõvasti öelda. lubage mul veel üks märkus teha ühenduse meetod äh, ja Euroopa Parlamendi õigused on tagatud, kuid ma leian, et meil on vaja topeltsolidaarsust, mida ka proua Merkel tahab. igaüks peab oma koduõuel korra majja lööma, see peaks olema meie aitamise aluseks, see peaks olema ka meie strateegiaks. sotsiaaldemokraadid peaksid nüüd võib-olla härra Sarkozy poolt hääletama selle, tema tegi ettepaneku finantstehingumaks äh, ellu sisse viia ja ma arvan, et äh, me peaksime seda tegema ja ma arvan, et kahe aasta pärast sotsiaaldemokraadid on nõus meiega. kui Holland valitakse presidendiks, ma küll loodan, et seda ei juhtu, siis tähendab see seda, et äh, paari kuu jooksul läheb lihtsalt Prantsusmaa lõhki, aitäh! härra Brock, ma andsin teile üle minuti rohkem kõneaega sellepärast, et te olite selle koja poolt üks väga edukas äh, läbirääkija, nii et see oli läbirääkimispreemia. aga kuulake nüüd palun mind, härra Brock. härra Brock, ma räägin teiega. härra Brock, olge nüüd nii kena ja kuulake vähemalt, mis mul öelda on Teie saite nüüd siin terve tulva siniseid kaarte, ma ei tea, äh, kas ma saan kõigile sõna anda, nii et annan sõna ainult härra Madlenerile, sellepärast et meil tuleb edasi minna. härra Madlener, teil on sõna, palun. suur tänu, härra president. härra Farage äh, tegelikult tõstatas ühe väga tähtsa küsimuse härra Brock võib küll öelda, et Euroopa hoolitseb siin äh, rahu eest, kuid mulle tundub, et kui need asjad niimoodi edasi lähevad, siis kaua siin rahu ei ole ja sellepärast, härra Prokk, kas teie leiate oma fraktsiooni nimel, et on täiesti normaalne, et üks riik, ühele riigile hakatakse asju ette kirjutama, ilma et tema kodanikelt midagi küsitakse, kas te leiate, et on normaalne, et ühisvõlakirjad viiakse sisse ilma, et sakslased või üleüldse keegi saab selle üle hääletada või oma sõna sekka öelda, oma arvamuse sekka öelda? mis puudutab demokraatiat, siis mulle tundub, et piiridest on nüüd üle mindud, härra Prokk, kas teile ei tundu, et kreeklastele tuleks ka nüüd lõpuks sõna anda ja ka sakslased ja hollandlased peaksid saama kõigepealt otsustada referendumil, milline peaks olema Euroopa tulevik? härra president, kallis kolleeg, lihtsalt tuleb öelda, et iga riik peab reeglitest kinni pidama ja selle eest tuleb hoolitseda kui reeglitest peetakse kinni, kui lepingutele alla kirjutatakse, seadusi välja töötatakse, siis tuleb hoolitseda selle eest, et neid ka ellu viiakse, mitte midagi muud. peale selle kõik need meetmed, mis nüüd välja töötati, on võimalik ainult riiklike parlamendi to toetusel sisse viia. Kreeka, Saksamaa, Hollandi parlament peab seda tegema. Ühendkuningriigi puhul muidugi mitte, sellepärast et äh, britid smugeldasid ju ennast sellest solidaarsuspaketist välja, tahaksin seda härra Farage'ile öelda, kes siin kogu aeg väikeste inimeste eest võitleb ja tahtsin lihtsalt öelda, et kui meil pea, oleks võimalik selline kärpevolinik sisse viia, meil ja et oleksid ühised reeglid, ühised meetmed kõikide riikide jaoks, kes reeglitest kinni ei pea, siis ma arvan, et see oleks päris hea. ja nagu Saksamaa valitsus ütles, meil ei saa olla siin mingit spetsiaalset lahendust Kreeka riigi jaoks. suur tänu, järgmisena saab sotsiaaldemokraatide fraktsioonist sõna härra Hughes, palun. aitäh esmaspäevane avaldus lõpuks kutsub üles eh, fiskaalkonsultatsioonile, eh, eh, investeeringule, makromajanduspoliitikale ning sotsiaalse ühtluse säilitamisele. see on miski, mida meie oleme kriisi algusest peale fraktsioonis toetanud. probleemiks on see aga, et te olete juba valiku teinud. kuuikpakk ning nüüd see uus lepe on kõik veel hullemaks teinud kui te tõesti tahate arukalt käituda, siis oleks vaja palju rohkemat. nõukogu eh, peaks üritama koos parlamendiga looma tõelise euroväärkirjade süsteemi, väärtpaberite süsteemi. samuti oleks vaja uusi investeeringuid. oleks vaja palju eh, ambitsioonikamat eh, finantstehingute maksu, millega võiks kakssada miljardit eurot tulu tuua ning samuti on vaja jõuda selleni, et äh, läbi äh, tõeliselt aruka vastuse kriisile suudame ka majanduses äh, edusamme saavutada. härra Kalangan oma sõnavõtus kahetses, et see avaldus muudab sotsialismi seaduslikuks ja ma ka tõesti tänan väga, et te niivõrd selgelt väljendasite nüüd konservatiivide seisukohti. suur tänu ja nüüd proua Pouls, palun, ALDE fraktsioonist suur aitäh! tööhõive ja majanduskasv on no, esmis, esimesel kohal ning nüüd on vaja tegutseda. veel on väga olulisel kohal eh, kriis noorte seas. väga palju on noori töötuid. Euroopa Keskpanga eh, krediidioperatsioonid on küll kaasa aidanud, aga me ei saa nõustuda sellega, et pangasüsteem järgmiseks äh, juuniks neelab alla lihtsalt kolm äh, miljardit. küsimus on selles, kas äh, on, kas see põlvkond on võimeline toime tulema või jääb töötuks, siin ei ole praegu tööd, ei ole ka võimalust sellest välja tulla. Need, kes on üritanud äh, äh, EBA-d äh, süüdistada, siis tuletaksin meelde, et kombinatsiooniks alguseks oli stressitestid ning kaitsevõrk, aga see ei ole toimunud. E suur tänu ja järgmisena härra Epping, palun. suur tänu lugupeetud äh, president, äh, ma tervitaksin kõigepealt ka fiskaalkokkulepet, mis on kümme aastat hiljaks jäänud, äh, rahaliit vajab eelarve koostööd ja muidu laguneb see kokku. aga pikaajaline perspektiiv ei aita meil lühikesi probleeme lahendada, Kreeka ei tule omadega toime, Portugal on praegu pankroti äärel, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa kaotasid oma konkurentsivõime euro tõttu juba aastaid tagasi ja me ei suuda konkurentsi arengut peatuda, samuti maksustamine ei suuda seda teha, iga kord, kui härra Sarkozy tuleb teleri ekraanidele, teeb ta ettepaneku uue teksti kohta, miks on sotsiaaldemokraatidel vaja mingisugust äh, kandidaati üldse, Sarkozy on muutumas sotsialistiks üha rohkem ja rohkem iga päevaga Äh, härra Rehn, äh, tema ise elas äh, tsaristliku juhtimisega riigis, tema teab, kuidas asjad käivad, aga Moskval ei õnnestunud mitte kunagi poliitikat naaberriikidele peale suruda, nagu ka härra Rehni kodumaas. härra Barroso, õppige sellest ajaloolisest õppetunnist, aga paistab, et härra Barrosot siin saalis praegu pole. suur tänu ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Söndekaart, palun, poolteist minutit suur tänu, äh, härra president, kõigepealt ma tahaksin äh, avaldada oma äh, rabatust ülemkogu tulemuse eest, tõesti uskumatu. kui riikides on majandusprobleeme, siis määrame meie neile trahvid. ja nagu imeväel, on probleem haihtunud. aga miks mitte keegi selle peale juba varem pole tulnud? milline lihtne ja tõhus lahendus. miks mitte kasutada seda valemit ka teiste probleemide puhul? kujutage ette, riigis valitseb suur tööpuudus. määrame trahvi <laughs> riigis on liiga palju vaeseid. võidelgem vaesuse vastu trahvidega. nii kaugele riigijuhid ja valitsusjuhid siiski ei läinud. miljonid kodanikud Euroopas on vaesed ja töötud. sellega me lepime ilma, et kellelegi trahve määrataks. aga kui riik otsustab massiliselt investeerida riiklikult tulevikku, võttes laenu selleks, et äh, luua rohelisi töökohti päikese, tuule ja laineenergiasektoris ja luua töökohti, siis langeb Euroopa Liidu pankrotihaamer. vabandage väga, aga kas pole mitte tegemist äärmiselt lühinägeliku majanduspoliitikaga? ma mõistan äh, suurepäraselt, äh, miks tervitas ülemkogu poliitikuid Euroopa äh, Belgia streikiv tööjõud ja seda me kohtame Euroopas tulevikus üha enam, kui see poliitika jätkub. E suur tänu, härra Sõndekaart e ja nüüd EFT fraktsiooni nimel proua Tsavela, palun. suur tänu. viimased otsused Euroopa Ülemkogul aitavad äh, siseturgu lõpule viia ja majanduskoordineerimist äh, sisse viia. kuid see, mida me täna siin näeme, näitab meile, et tegelikult meie liigume ühise Euroopa poole. ma küsin nüüd, kas me tõesti soovime, et Euroopa Liit oleks kõikide Euroopa riikide ühine liit, nii nagu see on meil Ameerika Ühendriikide puhul, siis ma tahaksin teada, kas te olete kunagi näinud, et mõni rahvasaadik Michiganist oleks äh, võlgade all uppuva California vastu kohtusse läinud või äh, kuidagi neid häbiposti pannud, nii nagu mõned poliitikud seda Euroopas teevad. ma leian, et me peaksime tegema kõik, mis on meie võimuses selleks, et hoolitseda Euroopa äh, üles ehitatud struktuuride säilimise eest. põhjendamatu kriitika avaldused, mis on mõeldud ainult selleks, et teisi kritiseerida, on tegelikult rünnakud riikide vastu ja ärge unustage, et nende riikide taga on kodanikud ja see toob endaga kaasa selle, et kodanikud trambitakse jalge alla, demokraatia trambitakse koos kodanike jalge alla. me näeme menetlusi, kus üritatakse rahvusvahelise tööorganisatsiooni normidest kõrvale hoida, neid ära kaotada. ma arvan, et meil on vaja konstruktiivset kriitikat selle osas, mis minu koduriigis on toimunud, kuid ma arvan, et väikese Kreeka riigi taga peituvad tegelikult kõik need probleemid, mida see kriis endaga kaasa tõi, sest need probleeme ei, näeme mitte ainult Kreekas, vaid ka mujal ja väga paljud väidavad, et nemad pole kunagi mitte millegi vastu eksinud jah, probleeme on Kreekaga, kuid meil on samamoodi probleeme ka Euroopa Liidus. meil on vaja teid, ma tahan teid kõiki üles kutsuda, ärge tegelege mitte ainult Kreekaga, küll meie oma kodutöö ära teeme ja tahaksin pöörduda ka Saksa kolleegide poole. jah, lõhed on niigi juba tekkinud ning äh, Saksamaa ja võib-olla ka teised riigid, eriti just Põhja-Euroopas. Äh, härra president, palun andke mulle siiski veel üks minut. Äh, Saksamaa nõuab meilt kogu aeg, et me peaksime nüüd üksi midagi ette võtma, kuid ma kardan, et kõik see, mida me täna siin näeme, on suureks ohuks. ma arvan, et me kõik peame istuma ühise laua taha selleks, et nendes küsimustes edasi minna. suur tänu, proua Tsaveele, järgmisena härra Madlener, palun, mitteühinenute nimel. suur tänu, härra president. Euroopa vabandust, esimene ülemkogu uuel aastal on nüüd läbi ja meie jaoks oli ta täiesti mõttetu, mitte midagi ei otsustatud, mitte mingeid plaane ei tehtud selleks, kuidas võidelda noorte töötuse vastu, ka Kreeka küsimust isegi enam mitte ei tõstatatud. nii et millal nüüd lõpuks Kreeka astub euroalast välja see seitsmekümne protsendine võlgade korstnasse kirjutamine tegelikult ei aita Kreeka võlakoormat peaaegu üldse mitte vähendada, te teate seda kõik, siin mängitakse pokkerit äh, äh, riigi äh, rahaga ja võlgadega. nüüd kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve, mulle tundub, et aadri laskmisega pole võimalik majandust turgutada, kuidas teie, härra Barroso, kaitsete seda, et ähm, Kreekas makstakse pensione äh, kakssada eurot kuus. eile Portugali võlakirjade intressid tõusid lakke, turud ei usu, et olukord paraneb. nii et tõesti, küsimus on selles, mida on võimalik ära teha, praegusel hetkel on kakskümmend kolm miljonit eurooplast, kellel ei ole tööd mõndades riikides on noortest viiskümmend protsenti töötud. Euroopa Liit lubas ju heaolu, selle asemel on praegusel hetkel aga äh, välja töötatud midagi, mis sarnaneb õudusunenäole. ka meie oleksime tahtnud kaasa rääkida selle uue teksti osas äh, lepingu jaoks, kuid kõik äh, tehti teatavaks alles siis, kui nõukogu liikmed on sellele alla kirjutanud. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra Roil, kes valiti CDU-CSU delegatsiooni juhiks, palju õnne! suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, härra president, ma arvan, et tegelikult saavutati päris hea lahendus. jah, ma oleks võinud endale ette kujutada, et lahendus võiks olla veelgi parem. kuid vahel on poliitikas olukordi, kus tuleb lihtsalt äh, saavutada parim võimalik sellel hetkel. sellega tuleb siis rahul olla ja samm-sammult edasi minna. muide, see, mis nüüd saavutati, on tegelikult sarnane sellega, mida me pool aastat tagasi vastu võtsime kuuikpaketi raamis. ma ei saa üldse aru, miks te siin nii ärritatu. me ju tegelikult tahtsime, et äh, rahaga käib küsitakse hoolikalt ümber. meie ju ütlesime, et vähendage võlgasid, meie ütlesime, et meil tuleb hoolitseda majanduskasvu eest. nüüd seda tehakse mitte päris sellises vormis, nagu meie seda tahtsime. jah, see on õige. meie kolleegid olid kaasatud läbirääkimistesse ja üritasid ju tõesti anda oma parimat. Elmar isegi mainis seda, et nad võitlesid nagu lõvid ühenduse meetmedi eest ja nüüd ühe suure fraktsiooni juht lihtsalt tõuseb püsti ja teeb kõik äh, vihuks ja põrmuks sellisel hetkel, kus praegusel hetkel on sellised probleemid Euroopas, on selline käitumine täiesti vastutustundetu. ma olen täiesti šokeeritud sellest, kuidas seda küsimust äh, arutatakse ja et siin hakatakse selles äh, suure probleemi lahendamiseks tegema odavat parteipoliitikat. meil tuleb Euroopat ühendada, vähemalt nii te seda ütlete samal ajal, aga hakkate ise vihavaenu õhutama tõesti, kuulge, kui ma neid sõnu siin kasutaksin, nii nagu mõned kolleegid tegid ja seda ja tegemist oli fraktsiooni juhtidega, siis tõesti, mul oleks küll väga häbi, ma istuks nurka ja häbeneks silmad peast välja, sellepärast et niimoodi pole võimalik leida lahendusi, millega Euroopat ühendada ja lahendusi leida. hästi, härra Roil jätkame kohe edasi, proua Harms soovib teile siiski küsimusi esitada, ma tegelikult eeldasin, et te seda teete. kui ma asjadest õigesti aru sain, siis see kuuik pakett, mille meie siin suure enamusega kojas vastu võtsime ja tegemist on Euroopa õigusloomega, mis juba toimib. mis hetkest see fiskaalkokkulepe hakkab tulemusi näitama ja millises äh, riigi, millistes riikides ka see fiskaalkokkulepe uuesti stabiilsust hakkab tagama, mis hetkest, palun, härra Roil? ma ei saa teile kuupäevi nimetada, kuid see läheb kiiresti, te ju teate seda. Te teate väga hästi, et kõik need otsused, mis me vastu võtame, nende puhul on lihtsalt natukene aega vaja rakendamiseks, see on alati niimoodi olnud ja teie siin tegite sisulist kriitikat, te ei kritiseerinud tähtaegu. Te kritiseerisite sisuliselt seda menetlust, mis esmaspäeval vastu võtti, võtsite, minu arvates selline käitumine ei ole päris õige. suur tänu, järgmisena proua Trautmann Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur aitäh, äh, härra president, ma ei hakka Äh, lihtsalt äh, poliitikat äh, ajama siin, tahaksin rahustada härra Roili, ma kardan, et see poliitika viib meid läbikukkumiseni ja ma kahetsen seda. kahetsen seda seetõttu, et see ei ole tõhus vastamaks turu ootustele kriisiolukorras, sellepärast et sellega ei taastata usaldust. me näeme, et siin on probleeme Kreekal, Portugal ja tegemist on ning te, teisalt jällegi me näeme Prantsusmaad, Saksamaad, kes on suurimad panustajad eelarvesse see kokkulepe, mis põhimõtteliselt oleks pidanud asju parandama ning kõiki rahustama, ka rahvast, et tegelikult me näeme, et Keskpank on eraldanud viissada miljardit, see on positiivselt kaasa aidanud hoopis. meie peame aga mõistma, mis toimub, me peame olema, aru saama, mida meie valijad tahavad. meie valijad on muuhulgas ka suurtes võlgades olevad äh, pensionärid, äh, Brüsseli tänavatel olevad äh, töötajad, noored, me ei saa lihtsalt kritiseerida kokkulepet, mis puudutab ainult eelarvedistsipliini ning sanktsioone ja mis kõige hullem viib sisse kohtunike valitsemise ning seda rahvusparlamentide arvelt. me peame siin selle vastu välja astuma ning tegema omapoolseid ettepanekuid. minul on ettepanekuid ja asi ei ole lihtsalt selles, et me peame hukka mõistma, ma teen kiirelt, lugupeetud president täna me võime Euroopale välja pakkuda äh, vastutustundlikkuse äh, juhtimise majanduskasvu paketi. meil on vaja koordineerida majanduspoliitikat äh, tööstusprojektidega, tööd andma tööstustele ja töötajatele, peame arvestama keskkonnaga, peame samuti äh, edasi liikuma võlakirjade osas, mis on lihtsalt unustatud, samuti finantsregulatsiooni osas meil on vaja õigust ning solidaarsust ja selle eest me peame parlamendis seisma. suur tänu, proua Trautmann, järgmisena kolleeg Mauro, palun, Rahvaparteist. suur aitäh, härra president, härra parlamendi president, ma tahaksin teid tänada selle eest, et äh, te olete äh, kaitsnud mitte ainult meie koja eh, eelisõigusi, vaid eh, samuti demokraatiat ning Euroopa institutsioonide otsuse langetamise eh, korda. Te olete roh-, seega Brocki, Verhofstadi ja Gualtieri tööd tõsiselt väärtustanud. Euroopa kasvustrateegia leiab kajastamist ka ülemkogu tööde tulemuses Eh, mis on seotud ka komisjoni ettepanekutega, me tahame komisjoni toetada. innoveerige eh, otsuse langetamise protsessi osas. see protsess tuleb eh, avada ka parlamentaarsete komisjonide osalusele, mis tagaks suurema läbipaistvuse. lugupeetud nõukogu president olete kuulnud siin täna ka äh, natsionalistlikke sõnavõtte, äh, mis äh, meenutavad, et kuuskümmend viis aastat rahuaega ei ole mitte tavaks, vaid suureks erandiks. palun aidake kõigil mõista seda, et riigijuhid tahavad eelkõige ikkagi konsensust. me ei peaks. Thierry für die SD-Fraktion, eine Minute dreißig härra Gualtieri poolteist minutit. Eh, suur aitäh. tahaksin eh, kommenteerida detsembri ülemkogu, siis öeldi, et parlament peab eh, tagama, et seda, et vähendataks äh, Ehm, negatiivseid tagajärgi ja seda me oleme teinud äh, keerukate läbirääkimiste raames, oleme me panustanud ja seega tõenäoliselt on meil õnnestunud kõige hullem vältida. aga tuleksin äh, konkreetsete riskide juurde, mis kaasnevad uue kokkuleppega, siin luuakse mehhanismid ja normid ning äh, menetlused, mis on Euroopa Liidu välised ja mis on vastuolus meie õigusega Äh, parlament, äh, aga nüüd see enam nii ei ole, parlament ja komisjon ja nõukogu on koos äh, vältinud seda ohtu. mis puudutab võla määratlemist, siis see vastab nüüd olemasolevale õiguslikule raamistikule. ja samuti on kahjuks ei ole küll õnnestunud kõige hullemat äh, vältida. eelarvepakett ei ole vastuseks kriisile, endiselt on probleeme, äh, on samuti piiratud parlamendi osalust äh, euro mm, tippkohtumisel, kõik see on väga kahtlane meie parlamendi ettepanekud, mis on muuhulgas resolutsioonis ka tehtud ja mis puudutavad näiteks projekti võlakirju, stabiilsusvõlakirju äh,, ja finantstehingute maksu, kas, kui need läbi lähevad, kas siis sellisel juhul suudaks Euroopa kriisist üle saada? härra Gualtieri, ka teile suur tänu selle suurepärase läbirääkimiste pidamise eest, tahaksin veel kord äh, vabandada ka härra Verhofstadi ees, ma unustasin teid tänada, härra Verhofstadt, teie olete fraktsiooni esimees, seetõttu kuidagi jäite mul ka silma vahele, aga ma tõesti leian, et äh, parlamendi eest läbirääkijad töötasid väga hästi ja veel kord suur tänu teile kõigile ja nüüd kolleeg Le Grimm, Gripp, palun Rahvaparteist. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin äh, avaldada Prantsuse delegatsiooni äh, toetust Rahvaparteist stabiilsusele ja eh, Euroopa majanduse juhtimisele ning eh, toetada eh, tulemusi, aga ärgem eksigem, tegemist on olulise sammuga suurema majandusliku ning eelarve integreerituse poole ning suurema finantsstabiilsuse poole, see tuleb välja ütelda. ei ole võimalik tagada jätkusuutlikku majanduskasvu ning tööhõivet, kui me ei loo korda oma finantsküsimustes äh, see kokkulepe üksinda muidugi ei suuda tagada majanduskasvu, aga kokkulepe tähendab äh, tervet rida reegleid ning äh, jagatud vastutus äh, viib usalduse ning vastutustundeni. sotsiaaldemokraadid rääkisid poliitikute poliitikast ning viitasid seega ka Prantsuse tulevasele valimiskampaaniale ning samuti räägiti äh, Äh, Prantsuse kandidaadist, aga tahaksin vastata, et meie Rahvaparteis leiame, et on täiesti vastutustundetu äh, see, mida ütles Prantsuse sotsialistide kandidaat, kes ütles, et ta tahab uuesti hakata läbi rääkima äh, selle kokkuleppe üle, mis on saavutatud kahekümne viie liikmesriigi vahel. tegemist on täiesti vastutustundetu suhtumisega ning see näitab, et ei suhtuta tõsiselt Prantsusmaa poolt võetud kohustustesse. kolleeg Bullmann suur tänu järgmisena härra Pullmann, kes valiti sotsiaaldemokraatide Saksa delegatsiooni juhiks. sakslastel on valimiste palanik, nii et palju tänu, palju õnne, härra Pullmann. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. kui me vaatame praegust majanduslikku reaalsust, siis näeme, et ülemkogu päeval Portugali võlakirjade puhul, kümneaastaste võlakirjade puhul seitsmeteist protsendini tõusis intressimäär viieaastaste võlakirjade puhul kaks, kahekümne protsendini. nii palju siis küsimusest, kui palju aitas ülemkogu majanduslikku olukorda rahustada. nii palju ka küsimuse kohta, mis siis uus riikidevaheline, kui palju siis uus riikidevaheline leping turgudel rahu tõi. ja kui te küsite endalt, kust need rahutused siis tulevad, siis võib-olla majanduslikust statistikast ja tundest, et ei piisa sellest, mis on tehtud, härra Schultz äh, härra president Schulz, tahtsin teile öelda, et julgus ja selgus, millega teie ülemkogul seda koda esindasite ja ütlesite jah, me kaitseme ühenduse meetodit, jah, me soovime konsolideerida, kuid meil tuleb ka investeerida selleks, et Euroopa rahvamajandusel tõesti lõpuks äh, hõõguma lüüa. selle eest tahan teid tänada, sellepärast et väga paljud toetavad teid ja meil on vaja ühist majanduspoliitikat üheskoos välja töötada. suur tänu, härra Pullmann, järgmisena kolleeg Sarjus Volski, palun, Rahvapartei fraktsioonist Uh, lugupeetud president ma tahaks mainida ühte lisandväärtust mida tuleks ära kasutada kui me räägime fiskaalpaketi rakendamist tegemist on usaldusväärsuse testiga finantsturgudel me peame lähtuma solidaarsusest ning euroopa liidu ühtsusest ning vältima ebavajalikku arvamuste erinevust ehm, makrofinants eh, küsimustes ma jõuan kahe järelduseni. esmalt me peame e, võlgade jagamise läbi e, suurendama usaldust. ja teiseks, võttes arvesse, et seitsmeteistkümnest Eurotsooni liikmesriigist kaksteist on ületanud kuuekümne protsendi e, SKT määra ja kaheksa tule, kaheksast tulevasest kahest äh, Eurotsooni liikmest ainult üks on selle piiri ületanud ja seitse ei ole, siis sellest tulenevalt võiks ütelda, et need, kes ei ole Eurotsoonis, äh, on verstapostiks ja mitte teistmoodi, see peaks olema lisandväärtuseks Euroopa Eurotsooni jaoks ning äh, on meie huvides, et nemad äh, liituksid äh, Euro tippkohtumistega. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Ferreira, palun, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. Edith. Edith. nii, okei okay,, sorry. Sorry podia dizer que este tratado é inútil. aitäh, ma tahaksin ütelda, et see kokkulepe ei ole vajalik. kahjuks on aga ta kõigele lisaks ka ohtlik, seda seetõttu, et eelkätt eh, viiakse sisse uuri paindumatuid reegleid ning karistusi ning eh, toetatakse seega süsteemi, mis ei toimu. kes saab usaldada arsti, kes ei suuda vahet teha anoreksia ning dieedi vahel, kes eh, nõrgestab haiget ja kes avalikult tema ees arutab selle üle, millal haige võiks surra. millal ometi nõukogu komisjon mõistavad, et diagnoos on vale olnud? kui meie esindame Euroopa kodanikke, eh, siis tuleb arvestada sellega, kakskümmend kolm miljonit on tööta, kuuel miljonil noorel ei ole mingisugust šanssi leida tööd nõukogu komisjon, kas ei ole nad ometigi aru saanud sellest ja lihtsalt ignoreerivad seda, on, nad on üles näidanud lihtsalt täielikku poliitilist autismi. tegemist on ideoloogilise valikuga. on võimalik ka teistmoodi toimida, aga see agenda peaks põhinema ja mitte sõnadel, vaid tegevusel. projekti võlakirjad näiteks eelarve tugevdamine ning maksude sisseviimine spekulatiivsete projektidele. samuti oleks vaja kaitsta neid riike, tuleks kaitsta riike liiga kõrgete tagasimakse äh, intresside eest. suur tänu ja nüüd proua Tšernako Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu see ülemkogu oleks võinud positiivselt mõjutada majanduskasvu ja tööhõive tagamist, kuid äh, me pigem jääme siiski teoreetilisele tasandile. nüüdseks oleme juba pea neli aastat kriisis, aga sellegipoolest ei ole näha, et Euroopa Liit räägiks ühel keelel. stabiilsuspakt õiguslikus mõttes tegelikult ei olnud üldse mitte vajalik, ta oli võib-olla vajalik ainult selleks, et äh, riike korrale kutsuda, eriti just nende puhul, kes reeglitest kinni ei pea. ja ma arvan, et võib tõesti nõustuda, et võib-olla see tõesti oli lahenduseks, aga kõik see, mida nüüd on vastu võetud, teeb asju veelgi hullemaks. härra president, ma ei usu, et kriis iseenesest ei too kaasa lahendusi probleemsetele riikidele, eriti just minu koduriigi jaoks. eelarvedistsipliin ja säästmine on hädavajalik, kuid ilma majanduskasvuta äh, on tegemist äh,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 et alates detsembrist on käimas protsess, mille raames langetatakse otsuseid valitsustevaheliste paktide raames. olgem ausad, sellised valitsustevahelised lahendused alati ei ole vajalikud, viimane neist ei olnud näiteks ja muuhulgas uus pakt ei sisalda niivõrd palju rohkemat kui eh, kuupakk, pakett. ma kahetsen, et ei ole et varem kuupaketiga ei ole võetud need otsused, mis nüüd on tehtud. me peaksime tegema omalt poolt kõik selleks, et koos majandust juhtida. seda ainult mitte läbi sõnade, vaid ka läbi tegude. ma ei ole üldse rahul, sellepärast et ma leian, et me ei ole koos edasi liikunud, lisaks sellele kõik ei ole ka selle kokkuleppega ju nõustunud. lisaks sellele ei osale kõik eurotippkohtumisel. hoolimata sellest mitterahuldavast tulemusest loodetavasti on enne märtsi lõppu võimalik lüngad täita nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde ja tavaliselt on tegemist selle menetlusega, kus annan sõna nendele, kes nüüd on üritanud äh, siin minule silma jääda, aga juba viimased poolteist tundi on siin väga paljud kolleegid vehkinud, nii et ma üritan kuidagi õiglaselt nüüd jagada. ja kõigepealt annan sõna härra Luhanile, kes kohe alguses käega märku andis. suur tänu, härra president, selle šokeeriva olukorra tõttu, vastu noorte tööpuuduse osas, mis oli ka ülemkogu kavas, on noor, võime me siiski öelda, et noorte olukord siiski natukene paraneb, vähemalt noored lõikavad kasu sellest, mis toimub. olukorda tuleb parandada nii kohalikul tasandil kui ka liikmesriikide tasandil ma arvan, et üks võimalusi eh, selle eesmärgi täitmiseks on eh, ühtekuuluvuspoliitika. praegusel hetkel riiklikul tasandil oleme me välja töötamas programme aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend komisjon ja nõukogu peaksid pöörama rohkem tähelepanu noorte tööpuudusele ja peaksid toetama korralikult rahastatud projekte selleks, et noorte töötuse vastu võidelda. suur tänu ja järgmisena kolleeg Podimata, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud äh, kolleegid, ma tean väga hästi, et äh, kõik need äärmuslikud sõnavõtud, mida me siin täna kuulsime, et te neid kõiki ei toeta, ehk me oleme neid siin täna kuulnud ja väga paljud on suunatud Kreeka vastu, aga ma ei tahaks äh, nendel peatuda ja neid kommenteerida. tahaksin äh, keskenduda nendele äh, ülejäänud kolleegidele ning paluda teid, et mõelgem üheskoos, kust need stereotüüpilised mõtlemised tulevad ja kuhu need stereotüüpilised, kuhu see stereotüüpiline lähenemine lõpuks viib? kas see tõesti aitab riigil kriisist välja tulla? härra Prokk ei ole kahjuks enam kohal, aga tahtsin talle öelda, et need kolleegide tehtud ettepanekud, mis tehti, ma ei taha neid nüüd siin hukka mõista, aga ikka ja jälle öeldakse, et meil tuleb aidata riiki, mis üritab oma kohustusi täita. üks teine Saksa saadik, äh, vabandust, Saksamaa sotsiaaldemokraatide juht Sigmund Gabriel ütles, et kui on võimalik valida oma rahvusliku uhkuse ja abi vahel, siis tegelikult tuleb ainult vaadata ajalukku ja sealt õppida. oi oh jee, järgmisena härra Mitchell, palun suur tänu võimaluse eest sõna võtta, kõigepealt ma tahaksin öelda, et kõigepealt äh, me äh, hüppame ühelt äh, määruselt teisele, meil ei olnud instit-, vajalikke institutsioone, öeldakse, aga mina arvan, et me peame edasi minema. härra Draghi ütles kaks nädalat tagasi, et maja, majandus- ja rahanduskomisjonis, et majanduskasvu ilma fiskaalse äh, distsipliinita pole, äh, vastupidine on aga võimalik, aga jah, ma olen nõus sellega, aga äh, rohkem rõhku kasvule oleks meil vaja. me peame uuesti määratlema turumajanduse mõiste, me oleme praegu olukorras, kus mulle tundub, et erasektor reguleerib avalikku sektorit, vastutuskohustus puudub täielikult, oligarhid juhivad meie turuosasid, nii et pöörakem rohkem tähelepanu äh, Äh, avalikule sektorile ja tegutsegem äh, rohkem, näidake juhti-, näidakem üles juhtimisoskuseid äh, majanduskasvu ja tööhõive küsimustes, proua Kurman. suur tänu. meie arvamused on lõhestunud, ma mõistan, et Euroopa riigijuhid leiavad, et me peame kohe tegutsema, kuivõrd kriis ei ole enam majandus, ainult majanduskriis, olen sellega nõus, aga teiselt poolt olen veendunud, et meie lähtealused äh, praegu ei ole piisavalt õiged. loomulikult finantsstabiilsus on möödapääsmatu, äh, aga probleemi põhjuseks on minu arust see, et äh, praegusel hetkel pole piisavalt palju tähelepanu pööratud majanduskasvule, töökohtade loomisele, sotsiaalsele kaasamisele. ja konservatiivid pööravad pööravad liiga palju tähelepanu kärbetele, see on tõesti tõsine viga. Äh, ma ei ole äh, veendunud, et praegune kriisilahenduse tee on õige äh, ka vormiliselt, me peaksime ühenduse meetodeid kasutama meie Euroopa ülesehituse struktuur, koostöövormid on õigeks lahenduseks ja tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa Parlament on ainus otsevalitud kogu meie institutsioonide seas ja meie president peab täieõiguslikult osalema euroala tippkohtumistel. suur tänu, proua Kurman, siin on nüüd mul veel kirjas äh, proua Mattias, palun järgmisena. suur tänu, härra president. viimasel ülemkogu kohtumisel näitas härra Barroso slaide, tegemist oli sellise diktaktilise ettekandega, kus oli ka väga palju graafikuid ja ta näitas, kuidas väikese ja keskmise suurusega ettevõtted Euroopas hakkama saavad. sealt nimelt küsiti nende käest, kuidas neil läheb ja palgakulud moodustasid kõigest viiendiku probleemidest, mis mida väikese keskmise suurusega ettevõtted mainisid. nimelt puuduvad kliendid, majanduslangus, väga väikesed laenuvõimalused olid need äh, probleemid, mis nad esile tõid ja need probleemid tulenevad kriisist. ja sellepärast ma ei saa sellest aru, võib-olla olen mina ka süüdi selles, et ma ei saa sellest aru, miks härra Rompoi, härra Van Rompuy nii tugevalt äh, tegeleb siin nende palgakuludega mis on siis nüüd valesti läinud, kas küsitlus oli vale või need ettepanekud, mis tehti või mõlemad? me oleme ju tegelikult siin selleks, et äh, probleeme lahendada. Need asjad ei saa käia inimeste kulul, nii et tõesti palun vastake lihtsalt sellele küsimusele tegemist oli küsimusega. Öelge meile lihtsalt üks võimalus, kuidas meil oleks võimalik töökohti luua. annan veel sõna kahele kolleegile, ütleb härra Schulz ja pärast seda lõpetame. härra Protasevitš, palun järgmisena. suur tänu, härra president. tänane arutelu ja Euroopa ajakirjanduse kajastused näitavad, et kõiki ootusi, mida me, mida me tundsime esmaspäevase ülemkogu suhtes pole sugugi mitte rahuldatud, aga tegemist on siiski ülemkoguga, kus jõuti kompromissideni, arukate kompromissideni. kompromisside puhul ei ole keegi päris rahul, aga me oleme saavutanud parema fiskaaldistsipliini paremad prognoosid äh, meie euroala liikmesriikidele ning meil on õnnestunud ära hoida äh, äh, kahe klassi Euroopa tekkimine, kus oleksid eraldi institutsioonid, Poola valitsus korraldas diplomaatilise ofensiivi ja ma tahaksin tänada president Schulzi, et ta on kaitsnud Euroopa ühtekuuluvust on äärmiselt kahetsusväärne, et äh, inimesed ütlevad, et äh, nad ei ole rahul äh, ülemkogu järeldustega, aga see ei ole sugugi mitte nii viimast korda. paistab, et ülemkogus keskendutakse ainult defitsiidile, aga jäetakse tähelepanu alt kõrvale töökohtade loomise ja majanduskasvu eesmärkidele eraldatavad vahendid. paistab, et äh, meil on ainult eelarve äh, liit, äh, eelarve struktuur, mis rakendab ainult sanktsioone, kuid unustab ära nii-öelda präänikustiimulid. ja kuna tegemist on valitsusvahelise kokkuleppega, siis Euroopa Parlamendi roll on jäänud kõrvale ja see patsient kindlasti ei parane. Äh, enne kui annan sõna härra Tšeftšovitšile ja härra Van Rompuyle, tuleb mul siiski öelda paari sõnaga vaba mikrofoni vooru kommenteerida see vaba mikrofoni voor viidi sisse ja ma palun, et fraktsiooni esimehed selle üle järele mõtleksid. et me saaksime spontaanselt anda arutelu lõpus kolleegidele sõna. kuid reaalsus on selline, et äh, vaba mikrofoni voor on nii-öelda ähm, teise käe kõnelejate nimekiri, ehk et mind avaldab, mulle avaldatakse survet, et ma siin mingi uue kõnelejate nimekirja öö, äh, koostaksin. ma tahtsin öelda, et ma siiski kavatsen spontaanselt seda nimekirja koostada ja tahtsin öelda, et tõesti arutelu lõpus alles vaatan, kes annab märku ja siis annan sõna sest muidu ei ole see vala jagamine siin õiglane. järgmisena saab sõna komisjoni nimel härra Šefčovitš. suur tänu, härra president, austatud Euroopa äh, Ülemkogu eesistuja, kallid äh, kolleegid, äh, tahaksin tänada teid huvitava ja elava arutelu eest. väga palju huvitavaid mõtteid on siin arutelu käigus välja tulnud ja ma arvan, et üsna selge oli see, et tegemist oli tähtsa tippkoguga Äh, tähtsa ülemkoguga ja praegusel hetkel on oluline pöörata peamine tähelepanu majanduskasvule. see äh, oli, on meie kodanike, äh, kodanikel kõige rohkem südamel koos tööhõivega. loomulikult me jätkame oma tööd selle nimel, et meil oleks tugevam majanduslik ja fiskaalalane juhtimine ja ma kasutaksin siinkohal võimalust ja tänaksin härra Verhofstadi, härra Gualtierit ja härra Brocki Euroopa Parlamendi läbirääkijaid hea koostöö eest Euroopa Komisjoniga. aga nüüd tagasi ülemkogu tulemuste juurde. majanduskasvu teemalised arutelud, mida kindlasti ka härra Van Rompuy kinnitab, näitasid, kui oluline on majanduskasv ja kõigi meie poliitikate voolujoonestamine selle eesmärgi saavutamise nimel. ja ma ei ole nõus nendega, kes usuvad, et me saame luua uusi töökohti, äh, samal ajal Euroopa sotsiaalmudelit lammutades. Äh, kaheksateistkümnendal, seitsmeteistkümnendal sajandil me seda tegime, ärgem pööraku, pöördugem minevikku tagasi. mis puudutab rõhuasetust noortele, siis äh, leian, et ülemkogu käigus vastu võetud meetmed noorte põlvkondade aitamiseks, seitse ja pool miljonit noort inimest, kes ei ole äh, tööturul praegu aktiivsed, äh, kellel puudub, kes ei äh, ole õppetööga ametis, et need meetmed, mille me oleme, mille kohta oleme ettepaneku teinud, on piisavad ja raha kevadel aktiveeritakse rahalised vahendid äh, ja kevadine ülemkogu äh, kinnitab äh, meie samme, midagi kiiremini enam tegutseda ei saagi ja me, me eeldame, et teie poolt ja liikmesriikide poolt öö, ollakse valmis heaks koostööks. mis puudutab majandus- ja fiskaalkoostööd, siis oli üsna selge, ka tänasest arutelust tuli see hästi välja ja ka ülemkogu arutelust, et ei ole võimalik konsolideerida ilma majanduskasvuta eelmisel aastal püüdsime me iga hinna eest eurot päästa, päästa euro Euroopa rahaliitu, aga nüüd oleme selle faasi selja taha jätnud, me saame keskenduda majanduskasvule, mis toob jällegi lootust Euroopa Liidu peredele. ma usun, et seda on oluline rõhutada. kuulasin tänast arutelu ja väga paljud sõnavõtjad rääkisid tulemustest märksa süngemalt äh, kui äh, vajalik. ma arvan, et äh, meie tulemused aitavad ühenduse meetodid alal hoida, aitavad tagada, et äh, Euroopa Parlament on kaasatud majanduse juhtimise protsessi ning Euroopa institutsioonidel on tähtis koht majandusjuhtimise protsessis, uusi institutsioone ei looda ja vastuvõetud kokkulepe viie aasta jooksul lõimitakse Euroopa Liidu õigustikku. minu meelest on tegemist positiivsete saavutustega ja ma arvan, et äh, selles positiivses vaimus me peaksimegi neid ka nägema. mis puudutab konkreetseid küsimusi, siis olen nõus härra Tooliga teenuste teenuste direktiiv on tõesti oluline, teenuste direktiivi täielik äh, rakendamine äh, suurendab meie kommertsteenusteid nelikümmend viis protsenti, äh, suurendab otseseid välisinvesteeringuid ja suurendab meie SKT-d. kust mujalt me saaksime nii lihtsalt kasvupotentsiaali potentsiaali rakendada ja on kahetsusväärne, et see direktiiv endiselt pole rakendunud, seetõttu oleme rakendanud rikkumismenetlust kahe viimase liikmesriigi suhtes, kes pole seda veel üle võtnud nagu kord ja kohus. härra Verhofstadt mainis patenti. võin teile kinnitada, et patendi küsimust rõhutasin ma ka ise üldasjade nõukogus ja ka komisjoni president rõhutas seda ülemkogul. tõesti, kui äh, me suudame oma kulusid vähendada kaheksakümne protsendi võrra, siis me peame seda ka tegema, me oleme juba aastakümneid rääkinud sellest patendist, nüüd on meil tähtaeg paigas ja see küsimus tuleb enne juunikuist ülemkogu lahendada ja need kolm, ma pöördun nende kolme riigi poole, kes ei suuda praeguse kokkuleppega nõustuda, püüdkem leida lahendust, sellepärast et meie teadlased ootavad ja meie innovatsioon vajab seda. mis puudutab härra Svoboda kommentaare finantstehingu maksu kohta ja härra Verhofstadti kommentaar äh, eurovõlakirjade kohta, siis ütleksin järgmist. finantstehingu maks on oluline ettepanek, võin teile kinnitada, et komisjon ei kavatse siinkohal alla anda. meil on olnud selles küsimuses üks oluline poliitiline arutelu. Äh, me lõpptulemuseni ei jõudnud, aga kui äh, iga raske poliitiline arutelu meid tagasi kohutaks, siis ei oleks meil mingisuguseid Euroopa Liidu õigusakte, me jätkame oma tööd ja ma usun, et kõikides liikmesriikides saadakse aru, kui kasulik see meede oleks ja kuivõrd õiglase koormuse jagamisega oleks tegemist finantssektori seisukohast ja kui suurel määral see aitaks kaasa tervisliku äh, finantssektori arendamisele. loodan, et need argumendid jäävad peale. eurovõlakirjad, stabiilsuse võlakirjad, komisjon usub, usub, et tegemist on hea stabiliseerimise ja investeerimise tööriistaga. oma äh, alternatiive kirjeldavas dokumendis Äh, tegi, kirjeldasime seda äh, üksikasjalikult, äh, aga ma arvan, et meie fiskaalse konsolideerimise plaan aitab liikmesriikide vahelist usaldust suurendada. ka avalike vahendite haldamise küsimustes ja ma arvan, et meil õnnestub tõestada, et euro äh, võlakirjad on oluline finants- ja investeerimistööriist Euroopa Liidus. ja viimane küsimus, kaasrahastamine olen nõus härra Verhofstadiga, tegemist on tähtsa vahendiga, mis aitab äh, meil hädas olevaid riike aidata, nagu te teate, oleme äh, kaasrahastamismäära tõstnud seitsmekümne viielt kaheksakümne viiele protsendile, ajutiselt Läti, Kreeka, Rumeenia, Portugali puhul midagi sarnast oleme rakendanud Iirimaa puhul ja me kavatseme seda laiendada tulevikus. mis puudutab Kreekat, siis kavatseme seda üheksakümne viie protsendi ulatuses ja aitame ka Kreeki ametivõimudel paremini äh, rahalisi vahendeid koha peal vastu võtta suur tänu komisjoni asepresidendile härra Šefčovitšile ja nüüd härra Van Rompuy. Äh, suur aitäh, lugupeetud president, head kolleegid, nagu ma ütlesin siis juhatavas sõnavõtus, siis pol-, äh, majanduskasvu ning tööhõivepoliitika on mitmeastmeline, on lühike perspektiiv, äh, pikk perspektiiv, majanduslik aspektiiv ning tööhõivepoliitiline aspekt on äh, see, mida me saame ette võtta liikmesriikide tasandil ja mida me saame teha liik-, liidu tasandil. Äh, teen lühidalt. esmalt ei saa unustada, et äh, praegu on tegemist stagneeruva majandusega või majanduslangusega, aga enne seda toimus kahe aasta vältel kaheprotsendine majanduskasv Eurotsoonis ja kogu Euroopa Liidus Äh, ei saa ütelda, et tegemist oleks majanduslangusega, hoolimata konsolideerimise jõupingutustest. jah, muidugi on neid riike, kes äh, on tõsise turgude surve arvel, aga kui ma vaatan üldist pilti, kui ma võtan keskmise, siis tegemist on kahe tuhande kümnenda, üheteistkümnenda aasta näol tegemist aastatega, mis on kaasa aidanud majanduskasvule ja tööhõivele, isegi riikides, mida ma tunnen paremini kui mujal, Belgias kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal loodi sada tuhat uut töökohta ja kaotsi läks seitse tuhat kahe tuhande üheksandal aastal. sel aastal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, leiab aset samuti positiivne majanduskasv. ma tean, et probleeme on päris paljudes riikides ja piirkondades aga tahaksin toonitada seda, et viimase kahe aasta jooksul on aset leidnud ka positiivseid arenguid lühikese majandus, lühikeses perspektiivis aset leidma majanduskasvu kohta tuleb ütelda, et kõige olulisem, mis tuleb teha ja kõik on nõus, tuleb tagada, et äh, võidetaks tagasi usaldus Eurotsooni vastu. sellisel juhul nii äh, tarbijad kui ettevõtted äh, kes omavad rohkem usaldust, suudavad ka rohkem majanduskasvu tagada. kahe tuhande üheksandal aastal Mm, aset leidnud kriisi tagajärjel me nägime, et kui usaldus pankadesse taastus, siis leidis aset ka jällegi majanduskasv ja tööhõive kasv, nii et selles osas tuleb tööd teha. viimased kuud ei ole olnud nii katastroofilised, kui osad üritavad seda meile tõestada. näiteks eh, on vähenenud äh, nii Itaalia, Hispaania äh, intressimäärad üks äh, punkt kuus äh, võrreldes mõne kuu taguse kõige kõrgema tasandiga. Äh, ma ei väida, et me oleksime nüüd jõudnud sihtmärgini, aga tegemist on positiivse pöördega, ma ei maini siin näiteks äh, Äh, äh, Iirimaad, kus alanemine on olnud seitse protsenti ligikaudu. kas sellest piisab? ei. kas tegemist on äh, aga pöördepunktiga? jah. ja ma us-, loodan, et me suudame sellel teel ka jätkata. lühike perspektiiv äh, ei tähenda seda, et lahenduseks oleks rohkem raha kulutada ja defitsiiti kasvatada. seda on juba proovitud ja läbi kukutud. väljaspool Euroopa Liitu, need, kes on seda poliitikat edendanud äh,, Äh, on samuti olnud sunnitud traditsioonilisema poliitika juurde tagasi pöörduma ning äh, kuldreegli puhul siin me räägime väikesest defitsiidist, mida saab äh, sallida, aga tegemist on struktuurilise defitsiidiga. nii et siin on jäetud ka natukene mänguruumi. tegemist on struktuuriga, aga mitte nominaal aspektidega või null koma viie protsendilise mm, defitsiidiga nii et äh, olukorda tuleb õigesti hinnata ja tuleb arvestada ka struktuuri aspektiga. lühikeses perspektiivis tuleb ütelda, et igal negatiivsel sammul on olnud ka positiivseid külgi. euro väärtuse vähenemine on kaasa aidanud ekspordile, nii et on valdkondi, kus see on kasuks tulnud. Äh, pikk perspektiiv ja kaks tuhat kakskümmend strateegia tihti naerdakse selle üle ja võrreldakse seda Lissaboni strateegiaga, aga ma usun, et praegu on üles näidatud suurt tõsimeelsust. kaks tuhat kakskümmend strateegia on integreeritud Euroopa poolaastasse ning kuid paketti. ka parlament on üles näidanud äh, suurt soovi ja suuremat soovi selle kallal töötada kui minevikus. samuti on äh, töötatud tööhõive kallal. ma usun, et pika, pikas perspektiivis muidugi tuleb kõike seda ellu viia, aga pikas perspektiivis eh, tuleb ütelda, et me oleme võtnud kõik vajalikud meetmed selleks, et edu saavutada. Euroopa patent, eh, siin tuleb ütelda, et eh, ka mina olen pettunud nagu teiegi. jah, see, mina, aga see on minu iseloomule vastav. ma üritan siiski kõike positiivselt vaadata alustasin äh, poliitilist karjääri aastatel seitsekümmend äh, ja toonane äh, minu peaminister ütles, et me kukkusime läbi Euroopas, meil ei õnnestunud nõusolekut saavutada Euroopa patendi osas, see aastaks oli tuhat üheksasada seitsekümmend. nüüd, aastaid hiljem ning Belgia eesistumise ajal ja toonase peaministri ajal äh, õnnestus eh, siiski edusamme saavutada, nüüd tuleb üle saada ka viimasest saba otsast. ma olen kindel, et see võtab veel mõned nädalad aega, aga Taani eesistuja, keda me kindlasti aitame, suudab leida ka lahenduse sellele probleemile. majanduslik aspekt ja sotsiaalne aspekt tööhõive puhul. jah, need on olemas, aga siin tuleb mõista, et Euroopa tasandil võib äh, võtta erinevaid meetmeid võib äh, ühisturu osas edasi liikuda, Euroopa vahendeid äh, mobiliseerida, kaasrahastamismäära muuhulgas on vähendatud ning komisjoni asepresident tuletas ka seda õigustatult meelde. meil on samuti projekti võlakirjad ja nii edasi samas tuleb aga tunnistada, et kõige suurem töö tuleb siiski liikmesriigi tasandil ära teha. me saame motiveerida liikmesriikide valitsusi ja parlamente, me võime nõuda, et nad võtaksid kohustusi ja me võime eh, mõningal määral neid ka sanktsioneerida, kõik see on ette nähtud Euroopa poolaasta raames, aga kõige suurem töö tuleb siiski ära teha liikmesriikide parlamentide ja valitsuste poolt. no vastasel juhul ei ole võimalik selgitada vahet, mis on Saksamaa, äh, Austria Bel, Belgia, Hollandi vahel, äh, kus äh, töötus noorte seas on suhteliselt madal näiteks, näiteks kaheksa protsenti teistes riikides on aga jälle töötuste tase noorte seas viiskümmend protsenti ning need erinevused on tohutud ja tulenevad minevikus tehtud poliitilistest otsustest. kutsuksin üles, kutsuksin üles liikmesriikide valitsusi ja liikmesriike jälgi, järgima häid näiteid, nagu näiteks Austria näide. siin tuleb rahaliselt ja ka teiste vahenditega eh, stimuleerida ülemkogu järeldused selles suunas on ka vastu võetud ja ma ei eh, vähendaks nende tähtsust, nagu osad seda on üritanud teha, nii et eh, rääkisin majanduslikust ja sotsiaalsest aspektist ja nagu ka meelde tuletasin, on see, mida saab ette võtta liikmesriikide tasandil ja mida saab teha liidu tasandil. Eh, kokkuleppe koha pealt, head kolleegid, kui ma võrdlen nüüd kõike seda, mis, mida leppe kohta öeldi enne selle sõlmimist ja kui ma nüüd äh, võtan arvesse seda, mis nüüd öeldi, siis tuleb ütelda, et me oleme ikka päris hea töö ära teinud. koos selle parlamendiga ja parlamendis endas me oleme palju tööd teinud selle nimel, et valitsustevaheline kokkulepe integreerida ja ühitada Euroopa Liidu äh, lepingute äh, filosoofiaga. mõne aasta pärast meie järglased või minu järglane igastahes jätkavad selle nimel, et see kokkulepe Euroopa Liidu toimimislepinguga siduda. Euroopa Liidus on nüüd rohkem ühtlust. osad kartsid, et me loome siin kahekiiruselist Euroopat. me oleme suutnud leida kokkuleppe kahekümne viiega, kahjuks mitte kahekümne seitsmega, aga kahekümne viiega tähendab seda, et kaasatud on kahe riiki, kaheksa riiki, kes äh, ei kuulu Eurotsooni, aga nad on äh, üles näidanud solidaarsust äh, ühisrahatsooni riikidega ja me jõudsime kokkuleppele, et need, kes ei kuulu Eurotsooni, aga kes ratifitseerivad kokkuleppe, et nad saaksid võtmetähtsusega hetkedel osaleda ka Eurotsooni tippkohtumise otsuste langetamises nii et ma usun, meil on õnnestunud niivõrd, kuivõrd võimalik eh, säilitada eh, Euroopa Liidu süsteem. jällegi, kui võtan seda, mida öeldi enne eh, lepingu sõlmimist ning millest nüüd räägitakse, võib ütelda, et me oleme kaugele jõudnud ja ma tunnen selle üle head meelt. suur tänu, president Van Rompuy, suur tänu ka kannatuse eest, me oleme ajakavast natukene maha jäänud, aga see arutelu oli tähtis. nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on infotund liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendiga. ootan paar hetke, kuni uued inimesed on oma kohad leidnud Monsieur Maroche. Bye. Ja. So, Herr Kollege Brok, wenn Sie. Kallis kolleeg Brock, kui te jah, tere tulemast, kõrge esindaja, parunes Ashton. tore teid siin näha